Uh, uh, lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, uh, ma kuulutan meie koosoleku, ITRE komisjoni koosoleku avatuks. kõigepealt tahaksin teile selgitada, et raportööri, raportöör härra Ferreira on palunud et meremajanduse teemaline päevakorrapunkt, eh, see on päevakorrapunkt, mida me oleksime pidanud arutama kell üheksa. meie koosolekul arutusele ei tule. ning eh, Äh, raportööri palvel, siis ma tühistasin selle päevakorrapunkti ja see on põhjus, miks me alustame üheksa kolmkümmend. Äh, seda päevakorrapunkti arutame siis hoopis maikuu lõpp, maikuu lõpus toimuval koosolekul ja nüüd siis andmetepõhine majandus ja meie raportööriks on proua Kappel. niisiis, meie koosolek algab täna üheksa kolmkümmend ning kõigepealt on meil vaja kinnitada päevakord, päevakorra, äh, korrapunkt kuus ja päevakorrapunkt seitse, äh, mittevärvilised metallid ja päevakorrapunkt kuus, eelarve on ära vahetatud ning päevakorrapunkt äh, viisteist, tagasiside Pereki missioonist on toodud ettepoole ja seda arutame enne päevakorrapunkti seitse ja ülejäänud info peaks olema teile välja jagatud dokumentides. jah, palun, kolleeg. aitäh, esimees, ütleb härra Kelly. mis selle meremajandusega siis saab, kas see on äh, edasi lükatud? ma juba selgitasin seda, ütles härra esimees, see dokument ei ole veel kõikidesse tõlgetesse keele, tõlgitud ja seetõttu on see põhjus, miks see päevakorrapunkt edasi lükatakse ja seda edasilükkamist taotles meie raportöör, kes siis kontrollis korralikult kõigi selle teemaga seonduvaid asju. kas kellelgi on veel päevakorra kohta midagi öelda, ei näe, et kellelgi oleks. nii et, et me võime lugeda päevakorra siis kinnitatuks ilma edasiste muudatusteta. nüüd esimehe teadaanded Euroopa kodanike algatus Peatage vivisektsioon on edastatud Euroopa Parlamendile. selle kodanikealgatuse eesmärk on tühistada direktiiv, mis puudutab äh, teaduslikeks otstarveteks kasutatavate loomade kaitset ning palub, et Euroopa Komisjon esitaks uue ettepaneku, äh, mis teeks lõpu loomkatsetele. kuulamine toimub äh, üheteistkümnendal mail kahe tuhande viieteistkümnendal aastal niisiis üsna peatselt ja kuulamine algab kell kolm pärastlõunal ja kestab kella poole seitsmeni ja siin Janni majas ruumis neli kuu kaks. ITRE komisjon osaleb siis kaasatud komisjonina ja juhtkomisjoniks on põllumajanduskomisjon. järgmine teadaanne. eile sain ma äh, infot kirjaliku küsimuse kohta nõukogule, mille esitas härra Turmes. Äh, härra Turmes väitis, et ta ei ole oma küsimusele saanud veel vastust, äh, vaatamata tähtaja möödumisele, mis meie kodukirja reegliga sada kolmkümmend on ette nähtud ja sellesama kodukorra artikli sada kolmkümmend lõige neli kohaselt tahaksin panna selle küsimuse meie komisjoni järgmise koosoleku päevakorda. nii palju siis meie komisjoni äh, päevakorrast ja teadaannetest um,. kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on Äh, kolmas päevakorrapunkt, äh, protokollide kinnitamine ja kinnitame siis kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal märtsil toimunud koosoleku protokolli, kui kellelgi midagi selle protokolli kohta öelda ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks ja nüüd läheme siis äh, viienda päevakorrapunkti juurde, see on siis õitsva andmepõhise majanduse suunas. jah, Mrs. Kappel. It was not before. Before it was not Madam Kappel. Sorry, it was my mistake because I said it's Mrs. Kappel. Was. Okay. Uh, towards a, uh, a thriving data-driven economy. niisiis uh, õitsva andmepõhise majanduse suunas ja raportööriks on proua Kappel ja me kaalume siis suulist küsimust ja resolutsiooni eelnõu ja tahaksin teid teavitada, et suuline küsimus ja resolutsiooni eelnõu on vastuseks komisjoni teatisele äh, õitsva andmepõhise majanduse suunas. resolutsiooni eelnõu käsitleb põhiliselt suurandmeid. Need on väga tihedalt seotud digitaalse liiduga ning neil on suur majanduslik ja sotsiaalne potentsiaal <laughs> niisiis, nagu ma ütlesin, on äärmiselt oluline, et me arutaksime seda teemat põhjalikult, ette on nähtud nelikümmend viis minutit aruteluks ja kõigepealt saab siis proua Kappel sõna viieks minutiks ja siis kolm minutit koordinaatorid ja äh, kaks minutit siis ülejäänud liikmetele, kes soovivad sel teemal sõna võtta ja alustame proua Kappeliga, teil on sõna, palun aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, kuuendal mail esitasin resolutsiooni ettepaneku suurandmete kohta, võttes arvesse komisjoni teatist eduka andmepõhise majanduse suunas. tegemist on ülitähtsa küsimusega VKE-de, tööstusettevõtete ja tegelikult ka üleüldiselt kogu kodanikuühiskonna jaoks selle raporti väljatöötamisel toetasid mind variraportöörid, suur tänu Michal Booni, Renate Soore, Jevgen Donašovskile ja David Borellile, kes äh, tõid välja oma mõtted, mis on siia ka sisse kirjutatud. suur tänu ka huvitatud osapooltele, kellega ma viimastel nädalatel mitmeid tunde koos istusin selleks, et neid ettepanekuid välja töötada raporti jaoks ja ka minu kaastöötajad väga palju aega investeerisid selle resolutsiooni väljatöötamiseks. suurandmed äh, pakuvad VKE-dele ja tööstusettevõtetele suuri võimalusi äh, uute võimaluste väljatöötamiseks, teadus- ja arengutööks, innovatsiooniks. me võime seda kasutada väga paljudes erinevates valdkondades, me räägime siin avalikust sektorist, pangandussektorist, autotööstusest, ehm, rahvameditsiinist ja nii edasi. kui me räägime suurandmetest, siis me räägime viie, vabandust, neljandast tööstusin-, revolutsioonist, tööstusinternet, Äh, mida esindavad Cisco, Intel ja IBM USA-s ja üleüldiselt võib öelda, et asjade internet ehk siis äh, tavaelus kasutavad asjad äh, on ühendatud internetiga. ka autodes Google teenib näiteks raha samamoodi nagu ka Netflix tõlgid ütlevad vahele, et äh, kõneleja loeb maha teksti, mida ei ole võimalik aru saada, aga üritavad selgipoolest edasi tõlkida. tegemist on väga suure majandusvaldkonnaga ja praegusel hetkel meil ei ole praegusel hetkel tehnoloogiat ega ka taristut ja investeeringuid ega ka ühist õigusraamistikku ja peale selle ei ole meil ka andmekaitset tagatud. selleks, et äh, seda tööstust üles ehitada, on meil vaja ka äh, konkurentsivõimet parandada, meil on võimalik viis kuni kuus protsenti rohkem tootlikkust saavutada. peale selle SKT kasv üks koma üheksa protsenti ja me saame väga palju uusi töökohti luua. kakssada nelikümmend kolm protsenti oodatakse äh, suurandmetele spetsialiseerunud äh, töötajate varandust ehk et meil on kokku veel kuuskümmend üheksa tuhat inimest juurde vaja. tegemist on väga kiiresti kasvava faktoriga, nelikümmend protsenti aastas, seitse korda rohkem kui IT-turg, mis nagunii väga kiiresti kasvab. siin on ka väga palju probleeme näiteks äh, praegusel hetkel ei ole veel aru saada täpselt, mis toimub ainult, ainult üks koma seitse protsenti Euroopa Liidus kasutab äh, ettevõtete Euroopa Liidus kasutab suurandmeid nelikümmend üks protsenti, aga üldse mitte. me räägime siin andmekaitse küsimustest, mis on ikka veel lahendamata, tegemist on väga suure probleemiga, eriti küberrünnakute ja küberkuritegevusega. samamoodi ka infotaristu ma rääkisin siin juba näiteks suures arvutuskeskuses pilveandmetöötlusest nõudmisest, mis on ka juba raportis välja toodud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Pilate Castillo koostas selle raporti, kus räägitakse pilveandmetööstuse võimalustest Euroopa Liidus selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke saavutada, on meil vaja nelikümmend kolm protsenti lairibaühestusse äh, investeerida selleks, et meil oleks võimalik vähemalt pool majapistest äh, tagada lairibaühendusega, on meil vaja nelikümmend üks miljardit eurot investeerida, meil on vaja siin kasutada nii tõukefondide vahendeid ja vähemalt kakskümmend üks miljardit peakski sealt tulema. nagu siin juba on öeldud, me olime varem standardide osas esirinnas, DSM tehnoloogia oli see, toona oli tegemist teise generatsiooniga, nüüd aga räägime me viiendast generatsioonist ja on väga tähtis, et Euroopa Liit midagi ära teeks. meil on väga palju veel võimalusi siin innovatsiooniks, meil ei ole piisavalt vahendeid, ettevõtteid ja see takistab VKE-de ja idufirmade arenemist. samamoodi ei ole meil ka kõik korras haridusega, meil on vaja andmeeksperte ja seda on siin raportis ka välja toodud ja sellega oleks meil vaja saada komisjonilt vastuseid nendele küsimustele. kas ma võin ka edasi kõneleda, küsib kõneleja jah, te võite. siin esinevad sellised küsimused äh, Äh, mille, mis tuleb esitada komisjonile selleks, et ta vastaks neile suuliselt. kas komisjonil on võimalik suurandmete konkurentsivõimeline turg välja töötada ja välja töötada ka korralikud konkurentsivõimalused? millise õiguslik ja tulevikule vastupidav raamistik töötatakse välja selleks, et äh, tagada ka andmekaitset ja arvestada seejuures ka turudünaamikaga. kuidas äh, rohkem teadvust tagada VKE-de puhul selleks, et nad kasutaksid rohkem suurandmeid ja kuidas toetada Euroopa ettevõtteid niimoodi, et nad oleksid turul esirinnas just selles valdkonnas? kuidas turule suunatud standardeid välja töötada mis sisaldaksid äh, koostalistusvõimet ja norme ja arvestaksid samal ajal avaliku ja erasektori andmetega ja, ja ka andmekaitsereeglitega Euroopa Liidus, kui ka suurandmeid äh, kasutada ka võrku integreeritud võimalustega ja mida kavatseb siin komisjon ära teha selleks, et pakkuda selliseid teenuseid nagu näiteks ähm, ähm, erinevate andmete kaitse. kas on vaja riiklike standardite kõrval ka Euroopa Liidu tasandi standardeid ja mida komisjon on ära teinud selleks, et liikmesriigid oma riiklikus seadusandluses arvestaksid kõige sellega, mida ka siiamaani on juba vastu võetud no.? aitäh teile, aitäh ja nüüd anname sõna variraportööridele ja härra Puuni Rahvapartei nimel, palun aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin ma tänada Barbara Kappelit suurepärase äh, ja inspireeriva töö eest me peame arvestama nende väljakutsetega, mis andmete kasutustega seotud on ja peame mõtlema ka, kuidas mõnedest tõketest üle saada. meil on vaja nii reguleerivat kui mittereguleerivat raamistikku, ähm, äh, suurandmetel põhineva ökosüsteemi löömine, äh, loomine tähendab seda, et me peame äh, kontekstist paremini aru saama. kõigepealt ühenduvuses meil on vaja paremat infrastruktuuri tulevaste G5 võrgustikku, meil on vaja Äh, äh, palju äh, rohkem tähelepanu pöörata informatsioonidele ja arvudele, meil on vaja tõesti suure jõudlusega infrastruktuuri ja äärmiselt oluline on ka need infrastruktuuri platvormid ja nende omadused, nad peavad olema tehnoloogiliselt neutraalsed, kolmandatele osapoolele avatud ning jätma tarbijatele vaba valiku võimalik me peame edendama ka äh, era- ja avasektori partnerlust ja äärmiselt olulised on patendid selleks, et äh, luua stiimuleid äh, teadus- ja arendustegevusse investeerimiseks. äärmiselt oluline on pöörata tähelepanu ka standarditele, mina kavatsen esitada artikli viiskümmend, viieteistkümne kohta muudatusettepaneku, mis peaks olema tasakaalustatud. teiseks, kättesaadavus juurdepääs andmeallikatele on äärmiselt oluline, see on seotud omandiküsimustega. Eh, kes omab meie isiklikke andmeid, avaliku sektori andmeid, äriandmeid, selleks on vaja selgeid reegleid ning samal ajal on ka vaja eh, reegleid nende andmete jagamiseks, kui andmepõhine majandus eh, Äh, saab olla sellisel jagamisel põhineva majanduse aluseks. eraelu puutumiseks ja julgeoleku võib tagada läbi suurandmete elutsükli andmete jagamine ning äh, eraelu puutumatus, selle üle peaks kontroll olema lõppkasutajatel endil niisiis äh, meil on vaja kasutajate ja kodanike emantsipeerimist ja nende tead-, teadvuse tõstmist nendest probleemidest. kolmas oluline punkt on koostalitusvõime. see on äärmiselt oluline, et Äh, liikmesriikides ja erinevates sektorites sellele tähelepanu pööratakse, koostalitusvõime on oluline selleks, et me saaksime andmevoogudest kasu, äh, et meil oleks äh, avatud andmevahetus erinevate haldusasutuste, äriettevõtete ning kodanikeühiskonna vahel ja andmete töötlemine loob võimaluse ka teenuste ja toodete ja kaupade isikustamiseks see on digitaalmajanduse tuuminguks ning see on suur väljakutse, see toob kaasa suuri muutusi, muutusi ka tööturul, vajadustes ning Euroopa jaoks on äärmiselt oluline hoolitseda selle eest, et meil on kõrgelt kvalifitseeritud vajalike oskustega inimesed, kes saavad aru parimatest toimimistavadest ning meil on olemas tehnoloogia, mis võimaldab suurandmeid rakendustes ja lahendustes ära kasutada avaliku sektori andmete töötlemine äh, peaks looma ka avatud äh, valitsemise äh, süsteemi, tuleb kasutada osalusdemokraatia vahendeid ja tegema kodanikest teadmiste kõnelejad katkestatakse ja esimees ütleb, et nüüd saab sõna härra Sooru. härra Boni ütleb, et me peaksime arutelusid hiljem jätkama, aga nüüd saab sõna härra Sooru sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, esimees Äh, lugupeetud esimees, äh, paari minutiga ei saa kuidagi äh, rääkida niivõrd laialdasest ja keerulisest temaatikast. ma arvan, et proua Kappel on teinud väga head tööd ja tahaksin teda tänada. tema töö on väga heaks aluseks selleks, et meie arutelusid, arutelusid käivitada. seda ütles ka härra Pooni hetk tagasi. suurandmete põhine majandus on uus ressurss Äh, nii meie ettevõtete kui kogu Euroopa majanduse jaoks. me peame andma uut hoogu varem tehtud tööle. Äh, näiteks tööle, mida on tehtud äh, juhtimise vallas, e-, üksikute ettevõtete vallas, samuti teadusuuringute vallas. meie arvutid suudavad andmeid töödelda üha kiiremini ja ka aina odavamalt. me teame, et on olemas Äh, tarkvara, mis suudab tõesti töödelda tohutuid andmehulki ja neid andmeid sünteesida ja sealt äh, välja otsida asju, äh, mida varem lihtsalt polnud võimalik välja tuua. niisiis on toimunud väga suured edusammud tarkvara vallas, nii et, et ähm, me saame nendest andmetest väga palju lisandväärtust. suurandmed tähendab eh, ka seda, et me saame eh, panna paika selgemaid eesmärke teadusuuringute vallas, me saame lihtsalt eh, rohkem informatsiooni ja see info on ka kõrgema väärtusega. aga loomulikult kaasnevad selliste andmetega ka paljud probleemid, millele tuleks samuti peat-, Äh, peatuda. jah, nagu ma ütlesin, äh, äh, andmetepõhisel majandusel on eeliseid ühiskonnale, poliitikale, avalikule teenistusele, aga samas kaasnevad selle kõigega ka uued ohud, sellepärast et ettevõtted koguvad kokku tohutul hulgal infot ja teevad seda enneolematul moel ja ning ettevõtted et Eh, tegelikult teavad niimoodi inimeste kohta, nende käitumise kohta palju rohkem kui riiklikud institutsioonid. Nad teavad näiteks, mida inimesed interneti kaudu ostavad, kuidas nad oma vaba aega veedavad ja kõik need andmed, kellele need andmed kuuluvad, kas nad kuuluvad ettevõttele, kas nad, kas see on mingi ühine ressurss, kas see tuleks teha ka teistele kasutajatele kättesaadavaks, kas näiteks valitsustel oleks õigus seda, eh, selliseid andmeid kasutada või on jällegi tegemist ühe ettevõtte ainuomandina, ainuomandiga? Eh, jah, me eh, tihtipeale jätame ühe väga olulise allika tähelepanuta, see on Facebook. kas me anname endale üldse aru, kuivõrd palju üksikasjalikku infot iga inimese kohta on võimalik Facebookis saada. kui palju? Äh, ma arvan, et me ei saa sellest aru. härra Tošenovski ECR fraktsiooni nimel järgmisena. aitäh. ma tahaksin äh, samuti äh, Äh, avaldada tunnustust äh, raportöörile tehtud tööd eest. arutelud temaga on olnud väga kasulikud. Äh, me oleme väga palju asju läbi vaadanud. ma usun, et raportöör on väga hästi suutnud kasutada ära, mainida neid võimalusi, mis käivad kaasas selle majandusharu arenguga Ähm, äh, ta näitab meile, mida, mida äh, meile toob see andmete äh, töötlemine, selline massiliste andmete hulkade töötlemine ja räägib ka nendest väljakutsetest, mis sellega kaasas käivad. mul on tõesti väga hea meel, et me oleme täna pannud väga hea aluse suulisele küsimusele ja ma arvan, et proua Kappel on teinud tõesti suurepärast tööd mõningatele küsimustele tahaksin siiski tähelepanu juhtida, ka raportöör mainis neid, näiteks suurandmete kasutamine on seotud äh, teadus- ning arendustegevusse investeerimise vajadustega. Äh, meil on vaja edendada infrastruktuuri, äh, see on äärmiselt oluline ka seoses mitmete teiste teemadega, mida me oleme tegelenud. äärmiselt oluline on, et me siin tõesti edukalt tegutseme, see on tegemi-, siin on tegemist valdkonnaga, kus me peaksime Euroopa tasandil koostööd tegema. väga oluline on viida ka lairibaühendustele ilm selliste jõuliste ühenduskanaliteta ei ole eriti kerge selliseid tohutu suuri andmekogumeid läbi töötada selleks, et me saaksime neid andmeid edasi arendada ja neid kasutada Äh, ja tahaksin toetada ka neid äh, superarvutuskeskusi. Äh, need tohutud andmete hulgad tähendab, et meil on vaja erilist lähenemist viisi nendele andmetele, nende töötlemine on suhteliselt keeruline ja meil on Euroopa tasandil mitmeid programme, näiteks Copernicus, õhu, aerofotod ja nõnda edasi, kõiki Äh, sellega mah-, hulki on üsna raske läbi, äh, läbi töötada ja minu arvates on tegemist äh, väga olulise raportiga, ootan edasist koostööd ja ma arvan, et see on väga oluline samm kohtumiseks volinik Ansipiga ja ma tahaksin veel kord tänada raportööri selle suurepärase raporti eest. ma pean ütlema, et tegemist on tõesti Äh, väga suure probleemiga, sest vajab, töötlemist vajab väga palju informatsiooni, aitäh. proua Kallas ALDE nimel järgmisena. aitäh. tahaksin tänada proua Kappelit selle raportiga tehtud töö eest. üldise märkusena pean ma ütlema, et ma toetan väga selle raporti positiivset lähenemist suurandmed tõesti kujutavad endast tohutu suurt võimalust Euroopa majandusele, Euroopa ühiskonnale, aga suurandmed on ka tehnoloogia, mis vajab investeeringuid, niisiis äh, poliitikud äh, peavad äh, andma ettevõtetele positiivse signaali, et suurandmetesse tasub investeerida. üks oluline eesmärk on ühisturu loomine suurandmetele, pilvandmetöötluse edendamine Ehm, ma tean, et äh, siin raportis on välja toodud terve rida väljakutseid, aga me peaksime tõesti selgemalt välja ütlema, mida meil on vaja, meil on vaja õiguslikku raamistikku, mis äh, looks selguse nendes küsimustes, mis praegu takistavad äh, suurandmete arendamist ja meil on vaja ka kõrvaldada takistused selle turusektori kujundamisel, näiteks andmete teisaldatavust, andmete omandiõigus, läbipaistvus, need on teemad, millega tuleks tegeleda mõnedele asjadele, mõnedele asjadele tahtsin ka pikemalt peatuda. punktis kümme viidatakse eh, uutele algoritmidele. mina ei tea, kas eh, selline viide on eh, täiesti õige, kas algoritmid on lihtsalt üks vahend, mida me saaksime kasutada võib-olla kui me mainime ühte vahendit, peaks mainima ka teisi, minu arvates võib-olla ei ole mõistlik ühte lihtsalt välja tuua ja sama puudutab ka reguleeriva keskkonna loomist, siin oleks jällegi vaja rohkem selgust, sest et äh, reguleeriv keskkond, mis loob võrdsed tingimused, äh, äh, oleks oluline teada, mida, mis valdkonnas siis peaks seda võrdsust looma ning lõpetuseks ma olen nõus, et meil on vaja välja töötada platvorm Euroopa tasandil Eh, selleks, et me saaksime jagada tea-, teadmisi, niisiis eh, Euroopa Komisjon peab minema kaugemale eh, ja tõesti käituma juhi rollis. USA-s ma näiteks tean, et Obama administratsioon on, on läbi viinud üheksakümne päeva pikkuse suurandmete kasutuse jälgimise, et paremini aru saada, mis selles vallas toimub, millised on väljakutsed oluline oleks, et me ka Euroopas teeksime sama, et me oleksime siis siin esirinnas ja et me looksime õige raamistiku. niisiis veel kord aitäh raportöörile ja ootan edasist koostööd, aitäh! Uh, aitäh! järgmisena proua Ernst kuue nimel. aitäh! kõigepealt on täiesti selge, et me peame aru saama, et suurandmeste puhul on tegemist võib-olla kõige suurema majanduskasvu teguriga sellel sajandil ja kui me sellega arvestame, siis me juba näeme, kuidas meil siin puhkeb selline kullapalavik nagu kunagi Colorados ning äh, Äh, me peame äh, äh, sellele mõtlema. see on see üsna eriline olukord, mis meil siin ja asi ei ole mitte üksnes nendes, selles, et ma tahaksin maha teha neid suuri võimalusi, mis suurandmetega seotud on, e, sugugi mitte, see on oluline teadusuuringute ja muu jaoks, aga me peame siin asjale lähenema ka eetiliselt ja mitte ainult tehniliselt ja see on seotud sellega, mis puudutab inimeste eraelu puutumatuse, kuidas me sellele teemale läheneme. Eh, ma tahaksin teile midagi ette lugeda tegemist on üheksa eh, idufirmaga, mis tegelevad eh, suurandmetega. Nad räägivad see ettevõte, mis luuakse, see ütleb, et ta mitte ainult ei analüüsi praegu olevaid andmeid klientide kohta, vaid ta suudab ette öelda ka tulevikus, kuidas kliendid hakkavad äh, käituma ja nad oskavad täpselt öelda näiteks, mida kliendid ostavad ja kui me nüüd mõtleme selle peale, siis me tegelikult näeme täpselt, millistest tasemetest me siin räägime ja et see ei ole üldse mitte lihtne küsimus. küsimus on selles, et kas me tõesti saame ise otsustada, mis saab meie andmetest ja mis saab meie eraelust, et seda ei ole üldse võimalik enam äh, säilitada, aga samas tuleb eraelu säilitada ja selle peale tuleks ka mõelda nende küsimustega tegeledes ja sellepärast ma tahtsin öelda, et see punkt viis siin, see ei tohi jääda siia niimoodi kirja, siin on välja toodud see, et äh, et me ei tohiks neid äh, üksteisest eraldada, vaid me peame seda kõike omavahel äh, kokku panema, aga mida te siin teete, see ei saa olla niimoodi, me peame kaitsma andmeid, see on meil ju ka Euroopa Liidu tasandil paika pandud. me peame hoolitsema selle eest, et ka sellel tasandil, Euroopa Liidu tasandil peetakse kinni Euroopa Liidu õigusest ja samamoodi ka riiklikust õigusest ja just sellepärast äh, ei ole meil vaja mitte ainult resolutsiooni, eduka äh, andmepõhise majanduse osas, vaid meil on vaja ka resolutsiooni, mis puudutab eh, suurandmeid ja eraelu kaitset. meil on seda resolutsiooni või raportit vaja. ma saan aru, et ma siin ei uju samas suunas kui ülejäänud, aga tegelikult meil on olemas täiesti geniaalne tehnoloogia olemas, me peaksime seda tehnoloogiat välja arendama ja ka taristut selle tehno-, uue tehnoloogia jaoks välja töötama, aga me peaksime endalt ka küsima, millist rolli mängib siin inimene ja tõesti, andmete kaitset tuleb välja töötada nii, et eraelu oleks kaitstud ja sellest küsimusest tuleks ka kogu selle küsimuse arutamisel lähtuda. aitäh! ja härra Tamburano nüüd EFTD fraktsiooni nimel. aitäh! mina, meie variraportöör on praegu teises komisjonis ja palus, et mina äh, tema seisukohtadest äh, siis proua Kappeli raporti osas räägiksin. niisiis, äh, meie fraktsioon on veendunud, et me peame kasutama neid võimalusi, mida suurandmed pakuvad ja peame vaatama ka tulevikku me peame mõtlema ka nendele väljakutsetele, mis meie ees äh, seisavad. Äh, äh, kogu, kogu probleemi tuleb näha kontekstis ja selleks kontekstiks on digitaalne ühi,, digitaalne ühisturg. paljud meie muudatusettepanekud on selle kontekstiga seotud ja me leiame, et sellele kontekstile tuleb tähelepanu pöörata, aitäh! aitäh! nüüd äh, saavad sõna äh, ülejäänud äh, kolleegid. ja esimese, proua Werner. ja, jah, aitäh. ka minul on väga hea meel, et me siin vahetame mõtteid andmekaitse üle majanduses ja räägime suurandmetega seotud potentsiaalidest ja väga hea on, et kõik need potentsiaalid on välja toodud siin resolutsiooni ettepanekus ja mul on väga hea meel, et on keskendatud ka VKE-dele. kogu selle vaimustuse juures peaksime me siiski mõtlema ka riskidele, mis suurandmetega kaasnevad ja siin juba mainiti andmete kaitset ja ma arvan, et siin tuleks mõelda ka töövõtjate õiguste kaitsele Need tuleks selgelt paika panna. peale selle näeme me, et suurandmete puhul on meil näha seda, et üha rohkem tekib äh, suuri monopole ja tegelikult ähm, andmed on tihti seotud inimestega, isegi kui need inimestest lahti seotatakse, ei saa me olla kindlad, et äh, eraelu on kaitstud ja sellepärast tuleks ka töövõtjad kaasata sellesse töösse. me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas tulevikus läbipaistvus tagada andmete kaitsel, kellele kuuluvad andmed ja kuidas ähm, neid andmeid siis kaitsta. nüüd punkt kolmteist. meie leiame, et patentide hinnad ei ole liiga kõrged, sellepärast et nende patentidega luuakse ka stiimuleid uutesse tehnoloogiatesse loomi- äh,, investeerimisse, meil on ettevõtteid ka väljaspool Euroopat, mis on hoolitsenud selle eest, et hinnad lähevad alla. peale selle peaksime mõtlema ka äh, töökohtade loomise peale. siin lõikes kaks on välja toodud numbrid ja mina leian, et äh, see, selliseid numbreid on välja toodud ainult ühes Briti uuringus ja see puudutab aastaid kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kaheksateist, ehk et kas siin lähtutakse ainult Ühendkuningriigist või siiski kogu Euroopa andmetest, aitäh! aitäh, proua de Castillo Vera! aitäh! ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri, sellepärast et äh, ta on minu arvates teinud väga head tööd, iseäranis äh, rääkides võimalustest, mis suurandmetega seostuvad. Äh, tegemist on väga põhjaliku raportiga, äh, siin räägitakse erinevatest väljakutsetest, väljakutsetest, mis seonduvad teadus- ja arendustegevusega, samuti äh, Äh, räägitakse vajalikust infrastruktuurist ja digitaalsetest oskustest, mida samuti vaja läheb selleks, et suurandmeid kõige paremini ära kasutada. mina lisaksin ühe asja siiski, mis äh, minu arvates on siin tekstis küll jah kaudselt mainitud, aga võib-olla peaks selle selgemini välja tooma, nimelt võimalus äh, Äh, et meie digitaalne majandus oleks ka ülemaailmses mõttes konkurentsivõimeline, et sellel oleks lisandväärtus. et meil oleks olemas Euroopas potentsiaal selle lisandväärtuse loomiseks ja kõik erinevad aspektid, mis sellega seonduvad jah, me räägime siin digitaalsest majandusest, aga me peame pöörama tähelepanu ka Euroopa majanduse konkurentsivõimele maailmas. Äh, me peame rõhutama, et tuleb teha jõupingutusi, meil on avaliku ja erasektori partnerlusi vaja, me peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et välja töötada äh, suurandmetega seotuvad andmed, selleks, et Euroopa Liit äh, tõesti äh, oleks samasuguses positsioonis, nagu me kunagi olime autotööstuse vallas Äh, ma äh, leian, et komisjon läheneb asjale üsna intelligentselt, me peame neid toetama, me peame jätkama teadus- ja arendustegevust äh, selles vallas, me peame pöörama tähelepanu 5G tehnoloogiale, me teame, et Euroopa ettevõtted on selles vallas praegu juhi rollis nii et, et selline rahvusvaheline konkurentsivõime suurandmete vallas on teema, mida tuleks rõhutada, samuti me peaksime rääkima ülemaailmsetest standarditest. raportis peaks seda rohkem välja tooma ja ma esitan selles vallas ka muudatusettepanekud, aga muidu tahaksin raportööri tänada. aitäh. härra Sorinio järgmisena. aitäh ka mina tahaksin tänada raportööri ja tema meeskonda suurepärase töö eest. küsimus on tõesti väga õigeaegne, sellepärast et jutt käib komisjoni Äh, teatisest, ähm, mis puudutab ühtset digitaalset turgu. siin räägitakse selles raportis võimalustest, äh, mis Euroopa Liidul on selleks, et suurendada oma konkurentsivõimet äh, kogu maailmas ja sealhulgas ähm, meie väärtusi mitte ohvriks tuues. majandus peab keskenduma inimestele ja toimima inimeste jaoks, mitte inimesed ei pea töötama majanduse jaoks selleks, et seda saavutada, peame hoolitsema selle eest, et meil on selline andmete mudel, mis on koostalitusvõimeline ja sellega käivad kaasas laiaulatuslikud edusammud. mina olen koostalitusvõime raportöör, avaliku ja erasektori teenuste koostalitusvõime raportöör, aga me peame vaatama palju kaugemale, me peame hoolitsema selle eest, et kõik asjad on koostalitusvõimelised ja turvalised me peame Äh, panema tugeva aluse konkurentsivõimelisele digitaalsele turule. me peame valmistama ette oma VKE-d, oma inimressursid, nii et, et nad saaksid täiel määral äh, osa nendest uutest võimalustest. tegemist ei ole ainult äh, võimalusega suurtele ettevõtetele, need on ka olulised, aga ka VKE-del peab olema juurdepääs sellele sektorile. ning kui jutt on VKE-dest ja kodanikest üldse, siis ka nemad peavad tundma, et nad on osaks sellest revolu-, revolutsioonist ja ma arvan, et see revolutsioon on nii Euroopa kui maailma jaoks positiivne. aitäh, lugupeetud kolleeg. Anatri järgmisena. suur tänu, kasutan oma emakeelt, soome keelt. mina sooviksin samuti tänada positiivse lähenemise eest, mis tervikuna selles dokumendis on, see annab meile võimalusi seda juhul, kui me hoiame seda terviklikkust ja usaldust, mida suured andmed meile võimaldavad. heaks näiteks on kindlasti kliimamuutuste vastases töös info, andmete kogumine ja, ja uute võimaluste tekkimine see, seoses suurandmetega ning ka avaliku sektori innovatsioon on väga oluline, kuidas äh, avalikke teenuseid täiustada, kui digi, digivõimalusi kasutada. Soomes näiteks on maksu äh, deklaratsiooni äh, tähtaeg ja enamus andmetest on juba automaatselt kogutud ja, ja inimestel ei ole vaja väga palju ise midagi lisada, sest kõik on täielikult digiteeritud. minu arvates on tegemist väga hea dokumendiga ja ma muretsen alati selle pärast, kuidas Euroopa suudab toime tulla, sest digitaliseerumine toob meid üleilmsele areenile. keel võib-olla sellisel juhul ei ole nii oluline ja ka vahemaad ei ole väga olulised ja sellepärast on mul väga hea meel, et ka mõned teised kolleegid viitasid siin patentidele, kuidas Euroopa innovatsiooni saaks õigesti käsitleda ja punktis viisteist ei ole tekst selles osas äh, rahuldav, aitäh. And... aitäh ja härra Maragall järgmisena. aitäh, esimees nagu eelkõnelejad, tahaksin ka mina tänada raportööri ning äh, tõesti avaldada talle tunnustust tehtud töö eest. Äh, ühineksin sellega, mida ütles härra Sorinio. olles selle teksti läbi lugenud, äh, siis mulle tundub, et jah, tõepoolest, see oleks tõesti väga kasulik siduda kõik need arutelud Äh, koostalitusvõime ja äh, ka ja kõigega, mida me selles vallas teeme, asjad peaksid olema omavahel ühendatud ja me peaksime oma tegevust paremini koordineerima. Äh, kaks teemat, kõigepealt demokraatlik reguleeriv pool ja siis tehnoloogiline pool. kui me vaatame seda demokraatlikku reguleerivat poolt, siis andmete kaitse, eraelu puutumatus, kõik, mis on seotud konkurentsi ja juurdepääsuga ja nii nõudluse kui ka pakkumise poolega aga kui me räägime tehnoloogiast, siis eh, siin on eh, ebavõrdsuse oht. Eh, me kuulsime sellest, et need suurandmed peaksid kuidagi aitama ületada tehnoloogilist lõhet, me peaksime siin rääkima rohkem pilveandmetööstusest, lairibaühendustest, kõikidel peaks olema võimalus ära kasutada neid võimalusi, mida suurandmed pakuvad ning äh, me peaksime ka vaatama, äh, millised võiksid olla teatud äh, kasutusprioriteedid ja kindlasti peab olema tagatud selle tehnoloogia turvalisus. ja tuleksin ka selle juurde, mida ütles proua Ernst, on vajalik tagada demokraatlik kontroll kogu selle protsessi üle me peame teadma, millised on võimalused, millised on piirangud, mida me sellest tehnoloogiast võime saada, saada, aga millised on ka need ohud, mis sellega kaasnevad. sest muidu me seostame suuri andmeid ainult suurettevõtetega. ja ja suur, suurandmetest suure vennani on ainult üks samm. niisiis sellega tuleb ka arvestada. aitäh kolleegidele teie sõnavõttude eest, arutelu oli tõesti äh, väga huvitav. ja nüüd on aeg äh, anda sõna komisjonile. härra Laiodolus Sola, teil on palun sõna. aitäh, esimees, aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta äh, mina ei ole siin selleks, et suurandmetest rääkida aga ma tahaksin teile öelda, et komisjon täna esitab oma digitaalse ühisturu strateegia ning suurandmed on selle strateegia oluliseks osaks nii et, et täna on teil võimalik siis äh, tutvuda meie mõtetega ja meetmetega, mida kavatseme äh, rakendada ja meil on, teil on võimalus ka seda täna pärastlõunal äh, komisjoni asepresidendi härra Ansipiga arutada, aitäh! aitäh. jah, teie sõnavõtu sisu oli etteaimatav ning eh, tahaks eh, siis eh, tänada komisjoni selle sõnavõtu eest ja nüüd ma paluksin, et proua Kappel üritaks selle arutelu kokku võtta. aitäh, härra esimees. jah viimane komisjoni sõnavõtt oli tõesti väga kohane, sellepärast et volinik Ansep äh, täna õhtul ka digitaalset äh, ühise turustrateegiat siin esitleb ja tõesti täiesti õige on ka see, et me olime komisjoniga ühenduses ka selle raporti koostamises. proua Werner küsis, et kas andmed olid Ühendkuningriigist. ei, ei, tegemist on Euroopa Komisjonist saadud numbritega nii et me tõesti olime komisjoniga ühenduses äh, suurandmete küsimuses ja suurandmed mängivad ka täna esitletavas komisjoni teatises väga tähtsat rolli. parlamendi jaoks oli väga tähtis selle küsimusega tegeleda ja me saime ju ka väga paljud küsimused oma raportis välja toodud, mida täna komisjon õhtul siis esitleb, siis selle õigusraamistiku raames ma tuleksin punkt viis juurde tagasi, sest mitmed kõnelejad tõstatasid selle. see puudutab andmekaitset. ja tegemist oli väga tähtsa küsimusega meie jaoks. me mainime seda ainult ühe korra, sest me leiame, tegemist on küsimusega, mille jaoks meie arvates on veel vaja eraldi resolutsiooni ja tööstuskomisjoni raamistikust selle resolutsiooni jaoks ei piisa. on täiesti selge, et inimene seisab meie tegevuse keskmes, mitte aga tööstus ja sellepärast andmekaitse ning inimeste usaldus suurandmetesse vajab uusi arutelusid ja nõupidamisi ning eraldi dokumenti. olen valmis variraportööridega järgnevatel nädalatel seda küsimust läbi arutama ja punkti viis ümber sõnastama ning ma ütleksin veel kord, et meil on vaja selle kohta eraldi resolutsiooni. ootan põnevusega järgnevat koostööd järgnevatel nädalatel, suur tänu kõikidele kõnelejatele, eriti aga variraportööridele, sest panin kirja väga palju häid mõtteid, mis ma väga hea meelega siia sisse kirjutan. muudatusettepanekute tegemise tähtaega oli meil võimalik edasi lükata, see ei ole kaksteist mai, vaid paar päeva hiljem. nii et meil on võimalik veel muudatusettepanekuid teha, me teeme ka ise neid muudatusettepanekuid ja tõesti, meil ei ole siin piisavalt täheruumi, kõigest viis lehekülge oli ette nähtud, sellest ei piisa, aga ja sellepärast on see resolutsiooni ettepanek selline, nagu ta on. viieteistkümnendal juunil võtame me tööstuskomisjonis vastu ja septembrikuus peaks ta minema täiskogule täna kohe kindlasti pärast arutelu härra Ansipiga saame siia veel väga palju huvitavaid mõtteid kirja panna ja ootan põnevusega jätkuvat koostööd variraportööridega kuni siis täiskoguni välja. aitäh! suur tänu, proua Kapel, aitäh äh, kõikide märkuste eest ja kokku, ja ka kokkuvõtte eest äh, ja sooviksin teile meelde tuletada, et suuline küsimus ja resolutsiooni eelnõu valmistatakse ette, see oli EKRE komisjoni koordinaatorite otsus selle teemaga tegeleda ja nagu te näete, tegemist on ka olulise teemaga. ja ja see on väga ka kasulik seoses kõikide tegevustega Euroopa Komisjonis, nagu härra Kappel, proua Kappel ütles äh,, muudatusettepanekute tähtaeg on kaksteist mai ja hääletusele EKRE komisjonil tõenäoliselt kuueteistkümnendal juunil käesoleval aastal. täiskogu hääletus tõenäoliselt septembris peale suvepuhkust. ja nüüd läheme järgmise punkti juurde ja räägime ITRE missioonist perekesse. Äh, tegemist on Euroopa Regulatiivametiga, mis puudutab ähm, äh, kommunikatsioonivahendeid, tegemist on väga olulise Euroopa-ülese ametiga, organisatsiooni nimi on siis nagu öeldud PEREK ja PEREK-i amet äh, on äh, amet, äh, kes langeb ITRE vastutusalasse ja iga kahe aasta tagant saadame me sinna oma delegatsiooni ja arutame telekommunikatsioonisektori teemasid, mis äh, täiesti konkreetselt langeb meie valgus, valdusalasse. kohtumine selle ametiga ja Läti parlamendi vastava komisjoni esindajatega leidis aset ja meil on selle arutelu tarbeks ette nähtud viisteist minutit. ITRE delegatsioon härra Hokmark Rahvaparteist, Constant Kreel Sotsiaaldemokraadist ja Michel Raimond äh, Roheliste fraktsioonist ja paluksin kolleegid nüüd äh, öelda paar sõna ja härra Karins äh, samuti äh, osales It äh, Läti eesistumise esindajana loomulikult. vabandust, et ei maininud teid kohe. ja kõigepealt saab sõna siis härra Höökmark ja paluksin teile anda ülevaade delegatsiooni kohtumisest. suur tänu. üritan öelda paar sõna kõigepealt sooviksin rõhutada, nii nagu ka teie ütlesite, et perekonn ITRE vastutusalas ja minu ees on äh, proua Del Cassie, kes oli väga olulist, täitis väga olulist rolli äh, läbirääkimistel mõni aasta tagasi. minu jaoks oli see esimene külaskäik Perekisse üks isiklik äh, märkus. esimest korda, kui ma Riiat äh, külastasin, pidin ma äh, piiri ületama KGB valvsa silma alla, seekord see nii ei olnud, pigem vastupidi. külastasime ühte Euroopa Liidu pealinnadest, kus asub Euroopa Liidu amet, see on tõesti suurepärane muutus ajaloos. ja seekord oli äh, Riiga saabumine palju meeldivam kui esimesel korral. see oli suurepärane kogemus äh, külastada seda suurepärast Euroopa linna. nagu öeldud, siis kohtusime mitmete isikutega Perekis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eesistujaga härra Barrosiga ning käesoleva aasta juhataja, kes järgmisel aasta, asejuhataja, kes saab juhatajaks järgmisel aastal, härra Aishvael, ja ka ametibüroo juhatajaga. samuti kohtusime me parlamendi äh, saadikutega meie arutelud puudutasid põhiliselt ähm, pereki tööd ja toimimist. perek ei ole juriidiline isik, samas pereki büroo on, seal on väga suur tööjõu voolavus, mida peaks mingil hetkel käsitlema. põhiliselt rääkisime me kogemustest ja teadmistest, mida on võimalik äh, vahetada, rääkisime rändlusest. Pereki sõnum oli selge, et väga keeruline on rändlustasudest loobuda niikaua, kui äh, telefonisidepakkujad neid äh, rakendavad arutelu puudutas olulisel määral seda, kuidas seda lahendada. see on osa kole, kolmepoolsetest läbirääkimistest, milles osab, osaleb proua de Casti. Pereki sõnum oli väga selge, et loomulikult on vaja katta operaatorite, sideoperaatorite kulud. loomulikult äh, nendest ei ole võimalik äh, lihtsalt võlu ajal äh, loobuda. lisaks rääkisime me internetineutraalsusest sealt ei tulnud väga selget sõnumit, sest äh, liikmesriikide esindajatel on erinevad vaatenurgad. ja minu põhijäreldus on see, et äh, PEREK ei ole sarnase struktuuriga, nagu meie esialgu soovisime näha struktuur lähtub erinevatest liikmesriikide esindajatest ja minu arvamus on, võib-olla härra Kreel ja proua Kreel ja härra Karins soovivad seda kommenteerida, et mingil määral on see justkui nagu äh, liikmesriikide esindajate nõukogu ja mulle jäi see mulje ja seda ma ka ütlesin välja et seal seistakse rohkem riiklike huvide eest kui ühiste huvide eest, raske on väljendada, millised on ühised huvid, selles osas on meil samuti vaatenurgad erinevad, aga see põhiline lähtenurk on see, et igaüks nii-öelda kaitseb oma kuningriiki. selles ei ole midagi halba, aga samas on vaja tagada ka see laiema perspektiivi arvessevõtt. see oli teema, mida mida me arutasime väga pikalt ja tähelepanuväärne oli see, et mitmed sõnumid, mis me saime kõrgelt austatud esindajatelt erinevate äh, riiklike ametite poolt ja perekelt, oli see, et kõikide nende probleemidega on võimalik äh, riiklike ametite otsuste raames äh, toime tulla. mina ei ole mingi äärmuslik föderalist aga ma näen, et äh, meil võiks olla äh, parem ühine perspektiiv selleks, et äh, spektrit, sagedusi ära kasutada, mis puudutab Euroopa-ülest lähenemist. pereki töö hindamise oluline osa ei ole mitte ainult see, millega me oleme nõus, et nad teevad head tööd, arvestades tingimusi aga võib-olla oleks hea, kui meie komisjon mõtleks sellele, kuidas seda struktuuri edasi arendada. mina ise olen üsna veendunud, et meil on vaja tugevamat hoogu Euroopa tasandil selleks, et mitmeid tõkkeid eemaldada, mis tulenevad kahekümne kaheksast väga killustunud turgudest. ja veel kord Vereki esindajad ei ole üldiselt sellega nõus, sest nad arvavad, et kõik toimib suhteliselt hästi. aga ma arvan, et meie äh, võime siin kujutada, kujundada teistsuguse perspektiivi ja üritada asju liigutada selles suunas. arutelu oli väga hea, nad lubasid äh, anda hinnangu Äh, mis puudutavad sündmusi, kohalikke nüansse seadusandluses, nagu kolleegidele ehk meenub, siis et me saaksime kasutada kohalikke võrke, kui me ringi reisime, mitte ainult äh, oma koduriigi operaatorid, see aitaks tõesti olulisel määral kulusid kärpida ja meie jaoks on väga tähtis äh, hoida silma peal, et nad selle osaga edasi liiguvad. lisaks viivad nad läbi uurimusi, mis telekommunikatsiooni valdkonnas muutub ning üldiselt äh, öeldes oli väga hea ülevaade pereki tegevuse kohta, aga samuti on äh, tähtis, kui ka öelda, vaadata pikema perspektiiviga äh, ja laiema perspektiiviga ehk siis äh, Euroopa tasandil seda olukorda, aitäh! suur tänu, kolleeg, nende märkuste eest ja, ja, ja ka äh, kiidusõnade eest äh, Riia suunal. ja nüüd proua Kreel, palun. aitäh, härra esimees! ma teeksin mõned lisandused, sest tõesti, mina olin esimest korda Pereki juures ja ma sain teada, et Perek ja Pereki kontor on kaks täiesti erinevat asja. ja olen täiesti nõus Gunnar Höckmargiga, et Perek riiklike reguleerimisasutuste esindajana peab rakendama seda, mida meie õigusloomelises plaanis oleme vastu võtnud ja nad tõesti pingutavad väga ning tundub, et nad on ka päris edukad aga minu jaoks on veelgi tähtsam äh, keskenduda rohkem PERK-i kontorile ehk siis sellele agentuurile. tegemist on, ei ole mitte ainult kõige noorema, vaid ka kõige väiksema ametiga. Nad toetavad PERK-i tööd, aga nad peaksid ka Euroopa Parlamendi tööd toetama. ja kui siis kohe pärast äh, loomist ning PERK-i ameti äh, Äh, asutamist hakatakse kärpima komisjoni poolelt ja kohe hakatakse inimesi lahti laskma, siis ma arvan, ei aita see meid. ning mõeldes nüüd ka sellele arutelule, mis meil äsja oli. digitaalses maailma, digitaalse maailmaga tuleb meil üha rohkem tegeleda meil on vaja saada korralikku informatsiooni ja Vereki amet on tõesti agentuurina täiesti suurepärane võimalus äh, meie töö toetamiseks äh, selles valdkonnas ja sellepärast ma järgmise aasta eelarve läbirääkimistel üritaksin siiski välja rääkida PERK-ile rohkem personali ja ka vahendeid selleks, et siis ka meie ametiga üheskoos, meie komisjoniga üheskoos välja töötada seda, kuidas kasutada paremini seda informatsiooni, mida me saame Perekilt, kuidas seda kõike meie töösse paremini tagada ja, ja ma loodan, et härra Hökmark on minuga samamoodi nõus, nagu mina olin nõus tema sõnavõtuga, aitäh uh,! suur tänu! ja kolmanda delegatsiooni liikmena saab sõna härra Karins kes esindas ITRE komisjoni, aga ka Läti kui eesistujariiki. suur tänu, ma istun korraga mitmel toolil, see oli minu teine külaskäik ITRE komisjoniga perekes ja iga kord on võimalik midagi uut teada saada. ma võin ainult toetada seda, mida eelkõnelejad juba ütlesid Perek ja Pereki büroo on kaks erinevat asutust perek on see, kus tulevad kokku äh, riikide esindajad ja see on justkui nende tugiteenus, seal töötab ainult äh, vist viisteist inimest, see on äh, suurim, väikseim agentuur Euroopa Liidus ja neil on väga suur ähm, kaadrivoolavus nende büroo juht või mis iganes tema tiitel oli mul oli väga keeruline mõista, et riigis nagu Läti on neil nii keeruline kaadrit hoida, nad palkavad hea inimese kusagilt Euroopast, inimesed tulevad kohale ja siis nad mõistavad, et palgatase on äh, madalama koefitsiendiga Lätis kui kusagil mujal ja seetõttu nad lahkuvad. probleem on selles, et meie kannatame seetõttu, sest pereki ei saa piisavalt jõudu, sest nemad on need, kes saaksid Euroopa-üleselt mõelda. aga kuna kaldrivooluvus on nii suur, siis on neil raske oma ülesandeid täita. me peaksime sellele mõtlema, kui see toimub minu koduriigis, siis tõenäoliselt toimub see ka teistes nii-öelda uuemates või mitte nii rikastes või vaesemates, mis iganes terminit me kasutame või äh, sellistes liikmesriikides. tegemist on väga olulise teemaga, meil on vaja Euroopa mõõdet, mitte liikmesriikide mõõdet, aga praegu tundub, et sellisel juhul me lisandväärtust sealt ei saa ja me peaksime pöörama tähelepanu, kuidas me saaksime neid aidata, et nad saaksid turemaks ja tugevamaks ja saaksid ka meid paremini aidata. aitäh, mõned järeldused ja järgmiseks saab sõna, tegemist on erijuhtumiga, härra Rubik. täna on tema sünnipäev. Uh, ja nagu te teate, kolleegid, ma tean täpselt, kui vana ta on, ehk siis kui noor ta on eriti kui ma võrdlen teda oma vanusega, seega palju õnne, Paul, ja palun. piiramatu aeg sõnavõtuks. jah, recht herzlichen Dank, das größte aitäh! kõige suurem kingitus kolleegidele on see, et ma räägin lühidalt ja katsun seda teha. tahtsin lihtsalt öelda, et see arutelu pereki üle on meie jaoks väga tähtis eile just kohtusime eile kohtusime EISA esindajatega ja PEREK ja EISA on need kaks valdkonda, mille eest meie võitlesime, et need ametid loodaks ja kui nüüd näha, et informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia ja energia on omavahel nii seotud, sellepärast et nad sõltuvad üksteisest ja mõlemad on sattunud surve alla, neil on mõlemal vaja, mõlemal ametil on vaja rohkem personali nii PEREK-i kui ka EISA puhul ja võib-olla sellepärast tuleks mõelda ka selle peale, et me need mõlemad valdkonnad paneksime kokku ja mõlema jaoks nii-öelda suurema personalipaketi välja töötaksime. see on tähtis ka sellepärast, et äh, Euroopa tasandil tuleb meil sageduste jagamine välja töötada ja sageduste jagamise puhul äh, mängivad väga tähtsat roll, rolli ka elektrisõlmpunktid ja mõlema valdkonna omavahel kohendamine on väga tähtis ja just sellepärast tuleb meil eelarvekomisjonis mõelda selle peale, kas mõlema ameti kokkupanek tooks endaga kaasa ka efektiivsuse tõusu. näiteks rändluse puhul me teame, et protektsionism on valitsevaks ja seda küsimust lahendab praegusel hetkel turg. Luksemburg ja Belgia vabatahtlikult kaotasid ära rändlustasud ja see on suurepärane näide. Hutchinson nõudis, et kõikidel, kõikides äh, riikides oleks sama tariif ja nüüd Google on ka tulnud sarnaste avaldustega välja ja sellepärast rändustasud kaovad palju pak-, kiiremini kui see, mida meie õigusloomesse sisse kirjutasime. ja see on väga hea sõnum, et turg toob kiiremad lahendused kui seadused ja see on parim sünnipäevakink, mida endale soovida. suur tänu, aitäh kõigile nende märkuste eest, aitäh, et käisite Riias äh ITRE komisjoni eridelegatsiooni koosseisus. ja nüüd läheme meie päevakorra järgmise punkti juurde, see on punkt seitse, säästva metallitööstuse arendamine Euroopas. sõna saab kolleeg Martin, kes on meie raportöör ja kolleeg on äh, ette valmistanud töödokumendi äh, mis puudutab tulevast raporti eelnõud ja meil on aruteluks ette nähtud nelikümmend viis minutit ja kõigepealt annaksin sõna kolleeg Martinile selleks, et tutvustada oma vaatenurka komisjoni ettepaneku osas kõigepealt siis viieks minutiks, seejärel koordinaatorid kolm minutit ja muud liikmed mitte enam kui kaks minutit. kolleeg Martin, palun suur tänu, esimees. ma arvasin, et ka mina saan piiramatu kõneaja, aga üritan siis viie minutiga hakkama saada, nii nagu ette nähtud. enne kui ma alustan, pean siin tervitama äh, Itaalia esindajaid, kes on siia kohale tulnud ja kes osalevad arutelul ja tervitan neid siin kõigi nimel nagu te ütlesite, tegemist ei ole raportiga, vaid töödokumendiga, mille eesmärgiks on tekitada arutelu, vaadata, kuidas saaks raportit koostada ja loomulikult ootan kõigi teie märkusi ja üritan siis põhisisu juurde minna ja räägin ka sellest töömetoodikast, mis me oleme valinud, meil on plaanis äh, külastada siis äh, neid äh, ettevõtteid, kes toodavad mittevärvilisi metalle ja meil on plaanis nendega diskuteerida ja rääkida, millised on erinevused ja ühised punktid ja kõigepealt peab veel ütlema, et tegemist on Euroopale strateegilise sektoriga, ja tegemist on väga olulise valdkonnaga, kus on vaja arvesse võtta äh, rahvatervist ja keskkonnamõjusid. lisaks on tegemist väga kõrge oskusteabega äh, valdkonna töötajatega Euroopa poliitika, mis puudutab heitkoguseid äh, ja kvootide jagamist, energia hinda, hind on samuti väga oluline. ning lisaks sellele see mõõde Äh, Euroopa lõikes, mida ma üritan teile samuti tutvustada. me oleme leidnud, et äh, mittevärviliste metallide osas, äh, need on teras, alumiinium, raud ja nii edasi. ja praegu on olukord selline, et Euroopas ei ole meil piisavalt mittevärvilisi metalle Eh, nii, äh, nii äh, esmastootmise kui ka siis väärindamise valdkonnas. Äh, tootmises on väga palju CO2 heitmeid, tegemist on intensiivse tootmisega. nüüd aga, mis puudutab, mis on erilist mittevärviliste metallide puhul, on konkurents ja see konkurents on just hinnakonkurents. tonn terast ehk siis see terase koostis ja hind on need, mis on väga olulised ja meil on vaja väärtustada seda tööstust Euroopas rohkem. nagu ma ütlesin, siis see töö, selles tööstuses on väga kõrge kvalifikatsiooniga töötajad ja kriisi käigus on Euroopas äh, väga palju Äh, töökohti ja kuuskümmend tuhat töökohta kaduma läinud selles valdkonnas. ja paljud äh, tehased on uksed kinni pannud ja on öelnud, et äh, võib-olla mingil hetkel tootmisvõimekus taastatakse, aga enamus neist ütlevad, et praeguseks hetkeks on see olukord keeruline, sest meil ei ole enam seda pädevust või teatud riikides on olukord selline, et strateegiasse võimekus äh, on äh, säilinud, näiteks Saksamaal, kes senini äh, õpipoisi staatuse kaudu arendab selliseid töökohti. ja Euroopa tasandil peaks sellele tähelepanu pöörama. kui me nüüd võtame arvesse, mis on või mis võiks olla määrav äh, element äh, investeeringute osas, siis mõistame, et alati ei ole küsimus äh, tööjõukuludes, vaid see puudutab äh, kõiki tööstusi ja keskkonnaküsimused ja energia hind. niisiis, energia hind ja keskkonnapoliitika ka siin osas on kõik nõus, et tegemist on tööstusega, mis äh, on üsnagi saastavad, mitte ainult äh, CO2 emissioonid, aga ka muud äh, dioksiinid ja nii edasi. aga kuigi mul on aega vähe, siis tahaksin veidi aega, kaks minutit äh, rääkida olukordades, kus me käisime tehastes. ühe, üks suurim terasetootja Euroopa tasandil, aga kus on olukord üsnagi dramaatiline kus soovitakse töökohti äh, säilitada, investeeringuid tagada, aga samas soovitakse, et äh, tehas peaks kinni ka keskkonnastandarditest, sest ja teisest küljest rahvastik, kes siis tahab tehase sulgemist, sellepärast et tehas saas, on põhjustanud mitmeid olulisi ähm, haigusi ja isegi surmi. Ilva tehas Tarantus. ehk siis see puudutab kümneid tuhandeid äh, töökohti, aga samas ei tohi need töökohad tulla äh, inimeste tervise arvelt kuna aega on väga vähe, lähen nüüd asja sisu juurde veel äh, mõned punktid, mis meie jaoks on strateegilised. ehk siis me peame ta-, olema konkurentsivõimelised rahvusvahelisel tasandil ja praeguseks konkurendid on põhiliselt Hiinast ja Euroopa ei saa äh, äh, kehtestada täiemaid piiranguid Euroopa tootjatele, aga lasta samas väljaspoolt tulla teistel Euroopa turule, räägin siin äh, terasest, aga ka alumiiniumist ja muudest metallidest. ehk siis see ähm, süsiniku maksustamine piiril eesmärgiks ei ole siis teisi maksustada, vaid kõigile tagada võrdne konkurents kui Euroopas soovitakse rohkem toota, kui CO2 kvoodid lubavad, siis on vaja turult osta neid kvoote. sarnased tingimused on vaja ka ühenduse välistele konkurentidele eh, seada, ma näen, et esimees tahab mind katkestada, aga ma ei saa loobuda sellest olulisest sisust ja, ja seepärast on mul vaja paari lisaminutit. ehk siis on vaja, et Hiina tootjad kes, kelle tootmine ei vasta keskkonnanormidele, nende, nemad peaksid samuti süsinikuturult kvoote ostma. aga Euroopa tootja, kes teeb pingutusi, kes investeerib selleks, et keskkonna vähem saastada, ja see Eh, peaks minema siis otse nii-öelda nende inimeste, tootjate taskusse selleks, et tagada vastavad investeeringud, sest süsinikuheitmete ülekandmine on väga suur, e, eriti kui me ei e, võimalda e, nendel tööstustel piisavalt investeerida sellesse valdkonda. ja ma lõpetan esimees katkestab, jah, arutelu lõpus saate te veel sõna, ehk siis äh, kõik, mida te veel soovite lisada, saate arutelu lõpus lisada, nii et palun äh, oodake mõned minutid. saite sõna kaheksa minutit ja tegite veidi liiga pikalt. härra Salini Rahvapartei nimel meie variraportöör, palun. suur tänu. aitäh. Eh, aitäh raportöörile selle eelnõu eest ja mulle väga meeldib see strateegiline lähenemine terasetööstusele ja olen sellega väga nõus. me räägime täna strateegiast, mis puudutab Euroopa arengut, aga mitte ainult sellest, sellepärast et praegusel hetkel digitaalne tegevuskava on kaas liikunud meie tegevuse keskmesse ja tõesti, terasetööstuse puhul on meil tegemist tõesti väga vajaliku sektoriga. terasetööstus, aga ka üleüldiselt tööstus on väga vajalik tööstus, on väga vajalik üleüldiselt kogu majanduse jaoks, sellepärast et see on ka osa meie majanduslikust kultuurist. me räägime siin omandi ja töö suhetest ja ettevõttes tuleb see väga hästi välja, ükskõik kas tegemist on väikese või suure ettevõttega. nii et selle esimese lähenemisega olen ma vägagi nõus. raport, äh, nagu siin ka juba öeldi, äh, keskendus energiakuludele. siin on väga tähtis, et äh, me saaksime heitmetega kauplemise süsteemist üle. mina ei ole ETS-süsteemi suur toetaja. eile toi-, lõppesid meil kolmepoolsed läbirääkimised heitmedega kauplemise süsteemi üle ja see võiks olla võib-olla ain-, hea võimalus lasta sellel süsteemil ka surra me saame siis sellest süsteemist üle, nii nagu teadlased on ka seda välja pakkunud. ja ka töö meie komisjonis on seda näidanud. Euroopa Liidu institutsioonid vahel täiesti õigustatult äh, panevad keskmesse keskkonna, aga ei räägi piisavalt ülejäänud tähtsatest küsimustest. nimelt, et tööstus peab ka säilima, sest tööstus on väga tähtis selleks, et tagada töökohti, nii et soovin teile tulevikuks edu selle resolutsiooni väljatöötamisel. aitäh nende märkuste eest ja härra Dušanovski, palun järgmiseks äh, ECR-i fraktsiooni nimel. aitäh! suur tänu! suur tänu nende esimeste dokumentide eest, millega üritatakse kirjeldada äh, seda praegust raske olukorda äh, metallitööstuses ja üleüldiselt töötlevas tööstuses. nii palju, kui mina tean, on tegemist äh, meil mittevärviliste metallide puhul ressurssidega ja millega meie siin komisjonis saame ka tegeleda. me oleme väga palju juba rääkinud terasetööstusest. ma arvan, et on väga tähtis, et me mittevärvilistele metallidele väga suurt tähelepanu pöörame. metallide töötlemine on väga tähtis, sest sellest äh, sõltub mit-, sõltuvad mitte ainult töökohad, vaid ka väga paljud teised valdkonnad, autotööstus, ehitus, ja ilma teraseta ei oleks meil võimalik väga paljusid maju ehitada. nii et me ei saaks väga paljusid ehitisi ehitada või meil oleks väga palju probleeme nende hoonete ehitamisega. me võiksime väga pikalt rääkida sellest, kas me peaksime üritama oma töötavat, töötlevat tööstust äh, tollimaksetega kaitsta ehk et kas me peaksime nii-öelda kohandavaid meetmeid piiridel kasutama selleks, et äh, kompensa-, kompenseerida keskkonnakaitsega tekkivaid kulusid. ma kardan aga, et administratiivselt oleks seda väga raske teha. sellegipoolest olen väga õnnelik, et selle üle arutelusid peetakse. täpselt samamoodi nagu ka kolleeg Rahvaparteist ei toeta mina heitletega kauplemise süsteemi, ma kardan, et terasetööstus äh, võib äh, äh, kujuneda heitmetega kauplemise süsteemi ahilluse kõõluseks. mis puudutab töötleva tööstuse konkurentsivõimet, äh, leian mina, et meil on äh, väga vähe võimalusi midagi ära teha võimaluseks on nimelt kasutada uusi tehnoloogiaid ja investeerida nii palju kui võimalik. ma ei kujuta endale ette, et surve alla sattunud Euroopas veelgi vähem terast ja muid metalle toodetakse ja ma ei mõtle seda mitte ainult sellepärast, et meil on vaja töökohti säilitada, vaid ka sellepärast, et see mõjutaks kõiki teisi tööstusvaldkondi. väga raske on siin muidugi katta katta loodusvaradele minevaid kulusid. meil on kulud väga suured, ükskõik, kas me võrdleme ennast Hiina või USA-ga. ja mul on väga hea meel, et ma nüüd selle küsimusega tegelen. ma arvan, et selles komisjonis tuleks meil metallide küsimust ka majanduse huvides palju tihemini arutada. aitäh selle eest ja nüüd kolleeg Peterson ALDE fraktsiooni nimel suur tänu, raportöör äh, Angelika Milnar ei saanud siin täna olla ja tema nimel võtan sõna, ma olen nõus raportööriga, et et ähm, suurim väljakutse mittevärviliste metallide tööskonnas on madal nõudlus ja kõrged energiahinnad sellel sektoril on vaja kiiresti ümberstruktureerimist, on vaja investeeringuid ja innovatsiooni selleks, et tagada konkurentsivõime üleilmses maailmas. seega Euroopas on vaja pikaajaliste investeerimispoliitikat, et tagada konkurentsivõimelised hinnad, innovaatilised tooted. lisaks sellele peame tagama, et Euroopa poliitika kliimavaldkonnas, energiatõhususes käivitaks tehnoloogia muudatusi selles valdkonnas seda arutelu peab käsitlema Euroopa Energialiidu kontekstis. me peame tagama selle, et me loome ühise energiaturu, mis aitaks arendada mittevärviliste metallide valdkonda läbi energiahindade vähendamise ja muude valdkondade. konkurentsivõimelised hinnad ja ja energia ja innovatsioon on väga tähtis selle muutmiseks. konkurentsi tagamine üleilmsetes tingimustes on vaja tagada mitte ainult Euroopa Liidus, põhilised on äh, Äh, kaubanduslikud tõkked ja ebaõiglased ähm, tavad nagu dumping. meil on vaja konkreetset strateegiat, meil on vaja kaubanduskaitsemeetmeid, et tagada, et Euroopa mittemärviliste metallide sektoril oleks juurdepääs kolmandate riikide turule. Euroopa Liidu seadusandlus peab olema kõikehõlmav ja tõhus selleks, et äh, tagada õiglane konkurents. suur tänu raportöörile ja jääme selle teema arengut ootama, tegemist on tähtsa teemaga, aitäh! aitäh, aseesimees, nende märkuste eest ja järgmiseks kuue nimel saab sõna kolleeg Silikiotis ilma mikrofonita. Τώρα εντάξει, ευχαριστώ Πρόεδρε. Jah, nüüd toimib. Suurepärane. Aitäh, härra esimees. Tahtsin öelda, et kuue variraportöörid ei saanud kahjuks täna siia tulla ja sellepärast ma võtaksin nende nimel sõna. kõigepealt suur tänu raportöörile härra Martäle väga huvitava ja väga tähtsa raporti eest. ta on välja toonud poliitilised prioriteedid ning terasetööstus on Euroopa jaoks väga tähtis tööstusharu meie oleme temaga nõus ja jagame kõiki neid muresid, mida raportöör on välja toonud. me räägime siin töövõtjate tervisest, aga ka üleüldiselt rahva tervisest. mulle tundub, et siin ei ole kõiki küsimusi tõstatatud. me peaksime kõigepealt mõtlema selle peale, kuidas tagada seda, et Euroopa metallitööstus üleüldiselt säiliks sest äh, selles valdkonnas äh, on isegi võimalik meie arvates uusi töökohti luua. meie leiame, et metallitööstus Euroopa Liidus peaks arvestama vajadusega ja nõudlusega, ta peaks olema osa rahvamajanduse arengust. ma arvan, et me ei peaks siin mitte ainult teatud geograafilistele piirkondadele keskenduma. meie leiame, et meil on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et paremini tasakaalus arengut äh, selle tööstussektori jaoks tagada ja niimoodi selle kaudu mõjutada ka paremini tasakaalus Euroopa majanduse arengut. peale selle me leiame, et meil oleks vaja ka konkurentsireeglid paika panna, sest tegelik elu on näidanud, et konkurents äh, kahjuks ei toimi ja et kui üleüldse, siis konkurents teenib ainult monopolide ja suurte ettevõtete huve me peaksime siin strateegiliste investeeringute fondi vahendeid kasutama, aga ma kardan, et see fond ei saa kaasa aidata tööstusliku aluse loomiseks. ma kardan, et ka siin võivad tekkida huvide konfliktid. me üleüldiselt toetame ka seda, et keskkonnakuludega arvestatakse, eriti kui me räägime metallitööstusest ja mõtlen siin eriti just CO kahe heitmete peale ning ka nende metallide peale, mida Euroopa Liitu sisse tuuakse ma arvan, et meil on vaja leida meetmeid selleks, et äh, vältida õudseid mõjusid keskkonnale ja me peaksime mõtlema ka meie enda metallide, meie enda metallitööstuse peale, sest need, sest ka meie Euroopa metallitööstus peaks arvestama standarditega. tähtis on see, et me lähtuksime nõudlustes, nõudlusest ja säilitaksime töövõtjate õigused meil on vaja metallitööstust Euroopas, aga me ei tohi ära unustada seda, et selle all ei tohi kannatada elanike elukvaliteet suur tänu, kolleeg. EFTD nimel saab sõna kolleeg Borrelli, kes on samuti koordinaator, ei siiski raportöör, te ei asenda kedagi. suur tänu, esimees eelkõige sooviksin ma omalt poolt samuti tänada raportööri suurepärase töödokumendi eest, mille ta meile paar päeva tagasi esitas minu arvates on väga positiivne see, et dokumendis käsitletakse siseturu turu muutumist. see on meile tõsist muret teinud. meil on vaja arvesse võtta uusi tingimusi ja mille käigus metallitööstus saaks Euroopas edukalt tegutseda. meil on vaja eemaldada ebavõrdsus erinevad äh, maksutegevus, sest juhul kui mitte, siis nendes liikmesriikides, äh, mida kriis on oluliselt mõjutanud, satuvad üha äh, suuremas surve alla ja tulevik on nende jaoks tume. samas on väga oluline ka kohandada käitumist piiril, kui me soovime neid tooteid äh, Euroopasse sisse tuua, siis peame me välis äh, kolmandatele riikidele samuti seadma samad kohustused, nagu me nõuame Euroopa Liidu siseselt. väga oluline on see, et Euroopa Liidu ja väliste tootjate tingimused oleks samasugused. suur tänu! kõik äh, fraktsioonid said sõna ja nüüd muud kõnelejad, proua Castillo de Vera suur tänu. sooviksin kõigepealt tänada härra Martani. ta tutvustas meile töödokumenti, mille osas on tal täiesti äh, õige lähenemine, ta on käsitlenud kõiki neid aspekte, mis mõjutavad tööstust nii terase kui ka alumiiniumi osas. ja nagu ta ütles, siis kui me tahame tööstust tugevdada kogu Euroopa lõikes, siis peame me vaatama aluspõhimõtteid, ühest küljest siis tehnoloogia arendamine, me räägime siin ka digitaalsest äh, arengust ja teisest küljest on vaja arvesse võtta toormaterjalide kasutamist need materjalid, mida vajavad teised sektorid. ehk siis need on kaks aspekti, mida peab arvesse võtma, ka põhiküsimused Euroopas siis on järgmised. ühest küljest kulud, mis on seotud energiatõhususega, teisest küljest heitkogus ning heitkogustega kauplemisega, siis öö, äh, äh, oskused raportöör äh, ütles, et me peaksime ka oskustööjõu teemat käsitlema ja lisaks sellele, mis puudutab ähm, importmakse, minu arvates see on väga oluline, me peaksime seda arutama, see on äh, veidi keeruline teema. aga see võib olla üsnagi huvitav ning lõppude lõpuks see, millest me kunagi ei räägi. see puudutab tingimused äh, ja konkurentsivõime Euroopa Liidu, konkurents Euroopa Liidu lõikes, me peame ka sellele keskenduma, ühest küljest peame vaatama seda, mis toimub mujal, aga samas oluliselt analüüsima ka seda, mis tööstuses Euroopa Liidus toimub. suur tänu! aitäh äh, selle sõnavõtu eest ja nüüd äh, roheliste nimel saab sõna variraportöör, kes just kohale jõudis, härra Šadov, palun. aitäh, härra esimees. ma vabandan, et ma natukene hiljaks jäin, ma olin ühes teises komisjonis aga ma olen väga põhjalikult jälginud raportööri tööd ning tahaksin siinkohal rõhutada seda tohutut pühendumust, millega raportöör selle teemaga tegeleb Äh, ma osalesin äh, ühel äh, külaskäigul, mille, mille raportöör korraldas ning ma leidsin, et oli äärmiselt huvitav see, et, et iga Äh, selle raporti äh, teema osas, ta siiski lähenes asjale väga analüütiliselt, meil oli võimalik äh, kohtuda siis sektorite esindajatega, olgu need siis ettevõtjad, ametiühingute esindajad, töötajad. minu arvates on see äärmiselt oluline ja võib-olla eelmise mandaadi all, härra esimees, te mäletate, et me käsitlesime juba metallurgiatööstuse olukorda, aga ma arvan, et äh, me teeme praegu tõesti väga olulist äh, alustööd, äh, mis on meie jaoks oluline, sellepärast et ma arvan, et see saaks õigustada siis neid ettepanekuid, mida kavatseb teha meie komisjon ja parlament. mina isiklikult toetan kahte asja siin raportis väga tugevalt, kõigepealt seda korrigeerimist piiridel, see tähendab, et Eh, see on üks teema, millest on räägitud parlamendis, see on eh, teema, mis ikka ja jälle tõstatub Euroopa tasandil ja see osaliselt eh, on see ka süsinikuturu direktiiviga tõstatatud, kuidas vältida süsinikuleket, me ei saa oma ettevõtetele peale suruda Äh, see, selliseid meetmeid, mis seavad äh, küsimärgi alla nende konkurentsivõime ja võimaldavad ettevõtetel, kes äh, tegelikult ei tee mitte mingeid investeeringuid keskkonnasäästlikkusse, olla konkurentsivõimelisemad. ja see, mis siin raportööri poolt välja on pakutud, läheb tõesti väga õiges suunas. teiseks, ma olen täiesti nõus raportööriga, et tuleb äh, suurendada äh, tuleviku äh, metallurgiatööstuse konkurentsivõimet. me teame, et metallurgiasektor on huvitatud standardiseerimisest kas või ülemaailmsel tasandil, standardiseerimisest sotsiaalsete keskkonnakriteeriumite vallas ning Euroopa konkurentsivõime äh, seoses meie kliimaeesmärkide ja kõigi äh, muude asjadega, me peame siin äh, üles näitama uuendusmeelsust, me peame kasutama ressursse tõhusamalt, olema energiatõhusamad, vähendama kasvuhoonegaaside heitmeid niisiis paljudel mainitud põhjustel toetab meie fraktsioon raportööri lähenemist ja tegemist on ka tõesti väga kvaliteetse raportiga, aitäh! uh,. aitäh selle sõnavõtu eest. järgmisena saab sõna härra Maarjas. aitäh tahaksin samuti tänada raportööri härra Martini selle raporti eest, mis ta on meile esitanud. keskkonnakaitse ja rahvatervishoiu kaitse on äh, Äh, kindlasti väga olulised ja selle, selle teemaga tegelesime me ka eile petitsioonide komisjonis, äh, kus meile oli esitatud üks äh, kaebus seoses Tarantos asuva Ilva tehasega. meil olid eile kohal ka Taranto esindajad. küsimus ei ole mitte palkades, küsimus on metallide kvaliteedis, energiamahukuses, vajalikes investeeringutes Äh, mulle näib, et äh, just nendele valdkondadele me peaksimegi keskenduma ning äh, Kreekas meil on Larko üks viiest maailma suurimast nikli eestatud hõbedatootjast ning selle ettevõtte energiakulud on kuuskümmend eurot megavatt, megavatt-tunni kohta ja kakskümmend viis eurot on Euroopa keskmine hind ja loomulikult mõjutab see kõik eh, iga tehas, tehase tegevus, sest et tööstusettevõtted peavad toime tulema väga konkurentsivõimelises maailmas. Kreeka terasetööstus on sattunud ohtu, inimeste töökohad on ohus eh, seda eriti praegu siis säästumeetmeid arvestades ning terasetehased on kaotanud, äh, nende toodang on vähenenud kaheksakümmend viis protsenti ja see on loomulikult toonud kaasa ka suured kahjumid. nii et, et äh, meil on tõesti vaja muuta lähenemisviisi. kui me räägime äh, selle ettevõtte, selliste ettevõtete toetamisest, siis me peame neid toestama tõesti viisil, mis neid aitab, arvestage, et need ettevõtted peavad konkureerima Hiina ettevõtetega ning eh, palgatasemega poolest me Hiinaga kindlasti konkureerida ei saa, me ei saa kehtestada Euroopas eh, eh, Hiina tasemel palkasid, me peame tegema vajalikud investeeringud reaalmajandusse ning seekord seetõttu tahaksin raportööri tõesti tänada, ma usun, et kui me valime selle tee, mille raportöör on välja pakkunud, siis on meil tulevik Euroopa mitte väärismetallidele ja see on hea ka sellistele ettevõtetele nagu Largo, Troika soovib, et eh, see ettevõte lihtsalt maha müüakse mina usun, et meie siiski suudame olla konkurentsivõimelised ja niimoodi on äh, Euroopa riikidel ka tulevik ja Kreeka kindlasti äh, kannatab väga kõrgete energiahindade all, aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest ja järgmisena saab sõna proua Toia. Äh, lugupeetud esimees, ma tahaksin samuti tänada raportööri väga äh, suure töö eest, mida ta on teinud. Äh, suur aitäh Eduard Martinile. energia hind on tõesti väga oluline teema. Äh, see on midagi, mis mõjutab toodangu hinda niisiis äh, äh, üldises äh, kulude struktuuris on energia kindlasti väga olulisel kohal. see tähendab seda, et kui Euroopa tahab oma konkurentsivõimet suurendada ja me teame, et meil on maailmas mujal konkurentse siin, konkurente siin räägiti Hiinast, samuti USA-st Äh, raportööri ettepanek on uus ja, ja oluline ning äh, see võib äh, avaldada üldist mõju ja tõesti on oluline, et me selle ettepanekuga põhjalikult tegeleksime. Eduard Martin ütles, et kogu selle temaatikaga seotub ka muid probleeme, puudub õiglane konkurents, ei ole võrdseid tingimusi isegi Euroopa Liidu sees ning ma arvan, et me peaksime tegema äh, koostööd teiste metallitootjatega kogu maailmast. me oleme kõnelenud siin korrektsioonist piiridel ja see äh, tegelikult sõltub sellest, kui palju me ettevõtteid abistame ning äh, näiteks ähm, see, kuidas ettevõtteid toetatakse Hispaanias, erineb sellest, kuidas neid toetatakse Itaalias või kuskil mujal Äh, nii et, et ka nende probleemi, probleemidega tuleb see te, äh, tegeleda ja me oleme esitanud ka mitmeid muudatusettepanekuid, üks nendest on äh, teadusuuringud, meil on siin huvitav ettepanek, mis puudutab Euroopa Teadusfonde. ja meil on käimas ka mitmed pilootprojektid vaat-, mille käigus uuritakse, kuidas parandada teadusuuringute metoodikaid, kuidas näiteks metallurgiasektori töötajate tervisekaitset parandada. veel üks asi, millega tuleks tegeleda, on ringmajandus, sellepärast et äh, ringmajanduse läbi saame me paljusid materjale taaskasutada meil ei ole vaja neid äh, sisse tuua, meil ei ole vaja nii palju toorainet enam sisse tuua on uusi ettevõtteid, mis üritavad äh, maailma ringmajanduses kanda kinnitada. Äh, nende käive praegu pole küll veel kuigi suur, nii et, et äh, kui me tahame edendada taaskasutust, siis see on igatahes väga kasulik Äh, Pilar de Castillo ja mitmed teised mainisid veel ühte asja. nimelt äh, me peaksime uuesti vaatama läbi sisekonkurentsi reeglid. Äh, kui me räägime näiteks ettevõtete ühinemisest, Terni on väga hea näide sellest, kuidas asjad võivad väga valesti minna lihtsalt sellepärast, et mehaaniliselt rakendatakse konkurentsi eeskirju ja see sisuliselt äh, on ettevõttele lõpu teinud, nii et, et ma paluksin, et komisjon teeks edusamme nende konkurentsieeskirjade läbivaatamise vallas. aitäh! aitäh! mina tahaksin samuti tänada raportööri, ütleb härra Nika äh, tegemist on esimekordselt raportiga, kus on ka selliseid äh, tõeliselt äh, progressiivseid ettepanekuid ja ei kirjeldata ainult olukorda. ma arvan, et äh, üks oluline aspekt, millega me siin peaksime arvestama, on nende meetmete põhjendamine, et me viime läbi korrektsiooni piiridel. jah, loomulikult meil toimub ka Euroopa Liidu sees konku- konkurents eh, Euroopa sees ja me peaksime mõtlema ka oma tulevasele konkurentsile ja härra Martin ütleb sellele konkurentsile selgelt jah. Eh, härra Martin käsitleb ka eh, seda teemat, kuidas keskkonna eest hoolitseda. loomulikult äh, Äh, peame äh, väga selgelt välja ütlema, et kes Euroopas tahab oma tooteid äh, müüa, peab arvestama ka keskkonnatingimustega. ja siis veel selline ülemaailmne probleem, näiteks ähm, Äh, me teame, et süsinikdioksiini probleemi me sellega Euroopas ei lahenda ja me teame ka, et äh, Antarktis on praegu mar-, äh, manner, mida CO2 kuhjumine atmosfääris kõige tugevamalt mõjutavad. kas Antarktikas on mingeid tehaseid? ei ole tegelikult ju. see tähendab et need inimesed, kes mujal maailmas terase Äh, tootmisega tegelevad, on äh, samuti äh, selle eest vastutavad ja ma arvan, et härra Martani ettepanekuid peaksime me kõik tugev, toetama, see tähendab, et lahendus on olemas, lahendus on teostatav ja selle välja pakutud lahendustega saame me nii tööhõive probleemi, konkurentsivõime probleemi kui ka keskkonnaprobleemid lahendada ning oma eesmärgid siis selles valdkonnas saavutada Eh, ma loodan, et eh, kolleegid eh, väga tugevalt seda piiridel korrekteerimise põhimõtet toetavad. aitäh ja nüüd on meil siin olemas ka komisjoni esindajad äh,. härra Mattia Pellegrini on komisjoni nimel kohal ja DJ Grove'i aitäh, ma võtan sõna prantsuse keeles, ütleb kõneleja, kuna härra Martin on prantslane Äh, meil on olnud juba hea meel äh, härra Martaniga äh, koostööd teha, ta oli ametiühingu tegelasena üks kõrgetasemelise töörühma liige, mille omal ajal härra Tajani lõi, nii et, et me tunneme härra Martani üsna hästi Äh, tal on selles sektoris tõesti väga head teadmised ja me oleme nõus tema analüüsiga, et äh, metallurgiasektor on äärmiselt äh, oluline sektor, see on strateegilise tähtsusega sektor Euroopa jaoks ja mis puudutab tema raporti eelnõu, siis minu arvates on see väga kasulik ja paljud saadikud viitasid ka sellele, et siin ei ole tegemist ainult analüüsiga, vaid siin on ka palju ettepanekuid komisjonile ja see, see ei ole ainult ähm, soovitused siis meie uuele peadirektoraadile, aga need soovitused puudutavad ka energeetika peadirektoraati, konkurentsi peadirektoraati, kliimamuutuste peadirektoraati ja ma arvan, et äh, me peaksime pöörama tähelepanu äh, ka äh, materjalide taaskasutamisele, selline lähenemine on kooskõlas komisjoni strateegiaga, ma tahaksin öelda, et Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames on äh, komisjon äh, pööranud ka äh, sellele tähelepanu, nii et, et me tahame üha rohkem ja rohkem rahastada just nimelt neid projekte ja teadusuuringute projekte, mis on suunatud nii tooraine kasutamisele kui ka siis materjalide taaskasutamisele. väga tihti Ehm, me arva-, eh, unustame ära, et need minevikus eh, olulised sektorid on tegelikult ka tulevikusektorid. Ehm, ehm, mul on teile ka üks hea uudis, nimelt meie uus volinik eh, proua Vjankovska on otsustanud muuta selle kõrgetasemelisele töörühma siis kõiki energiamahukate tööstusharude töörühmaks nii et, et tegemist on siis töörühmaga, kus ministeeriumite esindajad ning ka ettevõtete esindajad on äh, osalised. Äh, seitsmendal mail toimub esimene kohtumine, kus proua Biankomska ise on kohal äh, ning meie volinik on siis otsustanud luua sellise konkreetse platvormi selleks, et eh, selle sektori esindajad eh, saaksid siis oma seisukohti välja öelda, see ei puuduta ainult siis metallurgiasektorit, vaid ka puidusektorit, ehitussektorit, kõigil nendel sektoritel on samasugused probleemid. Te ütlesite, et meil on probleeme ebaõiglase konkurentsiga, energia hinnaga, samuti on probleeme, eh, mis on seotud kliimamuutustega sellega, et nemad peavad järgima reegleid, mida mujal maailma piirkondades ei pea järgima ning eh, härra Martani ettepanek eh, korrigeerimisest piiridel, me, nagu te teate, tegemist on eh, väga vastuolulise ettepanuga, sellest, selles vallas on väga erinevaid arvamusi, aga kindlasti tuleb seda seisukohta arutada kolleegidega kliima peadirektoraadist, kes praegu Äh, vaatavad äh, läbi siis heitmetega kauplemise süsteemi. nii et, et enne suve algust tahetakse välja pakkuda uus heitmetega kauplemise süsteem. Äh, nii et, et kõik see, mida teie olete välja pakkunud, sellega võidakse arvestada siis, kui komisjon vaatab seda kauplemissüsteemi läbi ja viimane asi, mis puudutab siis asjakohaseid turgusid, millele viitas ka proua Toia, proua ta rääkis Terni probleemist, jah, Terni Äh, äh, otsus langeta-, on juba langetatud, tegemist on minevikuga, aga ajalugu näitab, et tegemist on äh, tõesti globaalse turuga. Hiinast import on juba rohkem kui kolmkümmend protsenti, näiteks roostevaba teras ja nõnda edasi, nii et, et me peame arvestama sellega, et me tegutseme globaalse turu ting tingimustes ja sellega peab komisjon arvestama, mitte enam TEM-i puhul, see juhtum on unustatud, aga tule, tulevikus, kui jutt käib roostevabast terasest eh, ning me näeme, et maailmaturule toimub väga suur import Hiinast, aitäh. aitäh selle sõnavõtu eest me teame, kui oluline see teema komisjonile nüüd on ja nüüd annaksin sõna uuesti raportöörile, ma lubasin, et te saate tervelt viis minutit, kui soovite oma lõpusõnaks, kas teil on piisavalt teemasid, mida viie minutiga käsitleda? hästi. aitäh, härra esimees. jah, mul võiks kuluda ka viisteist minutit Äh, nii et, et jah, ma eh, olin oma algsõnavõtu ette valmistanud just nimelt viieteist äh, minutisena, aga ma arvan, et kõigile see töödokument sai edastatud ja nagu inimesed siin äh, rõhutasid, me üritasime siis käsitleda seda teemat võimalikult laialt ja juhtida tähelepanu sellele, millised on probleemid täna just selles sektoris ja leida neile lahendusi Äh, mina tahaksin tänada teid julgustavate sõnade eest, ma arvan, et kõik on aru saanud, et tänapäeval äh, on äh, metallurgiasektor ülemaailmne sektor, sektor, millel on ülemaailmne mõõde ja Euroopa ei saa läheneda sellele sektorile Äh, viiekümne kuuendast aastast pärit ideedega äh, ja komisjoni lähenemine kom, äh, konkurentsi peadirektori lähenemine on see, et millised on need olulised turud siis ja härra Peregrinile tahaksin öelda, et tõepoolest Eh, roostevaba teras on strateegilise tähtsusega ning tahaksin rõhutada, eh, Hiina toidab, toodab praegu viis, rohkem kui viiskümmend protsenti roostevabast eh, terasest ja just nimelt konkurentsi peadirektoraat on takistanud Euroopa ettevõtetel, Ternisel ja teistel ettevõtetel selles vallas tegutseda ja sellest on kasu lõiganud hiinlased ja mis puudutab äh, süsinikuga arvestamist juba piiridel, see ei ole maks, nimelt me tahaksime siis äh, panna samasse tingimusse kõik maailma tasandil konkureerijad, see tähendab, et kõik peavad arvestama samade piiridega. ei ole mingit põhjust, äh, miks Euroopa ettevõtted peavad maksma selle eest, et neil oleks õigus saastada. kõik peavad seda tegema, meil on lõppude lõpuks üks planeet, mida me saastame me teame, et e, me oleme siin palju investeerinud taastuvenergiasse, keskkonnasõbralikku energiasse ja e, selline korrektsioon võiks olla siis ka täiendav rahastamisallikas, mis võimaldaks ettevõtetel selliseid investeeringuid teha, sest et me teame, et meil on tõsine probleem e, investeeringute maksumusega me kohtusime ühe Saksa äh, töösturiga, kes ütles, et, et äh, tal on äh, plaanis esitada, ehitada uus kõrgahi ja probleem oleks just nimelt see, et tal oleks, oleks selgus selles osas, milline on Euroopa Liidu poliitika CO2 vallas, sest et Äh, äh, praegu seda poliitikat hakatakse muutma, nii et, et sellel teemal on ka rahvusvaheline mõõde. Äh, ja mis puudutab seda kümmet miljonit tonni, siis tegelikult küsimus on meil selles, kas me Euroopas üleüldse mingit tööstussektorit veel soovime ja mina olen nõus kolleegidega ja komisjonistega mida meile eelmisel aastal tutvustati eh, projektiga, kes soovivad e-, Euroopat taasindustrialiseerida, aga selleks on meil vaja vahendeid eh, ning eh, tulles tagasi energia hinna juurde, jah, Hispaanias Algures ettevõtted ähvardab sulgemise oht, sellepärast et elektri hind on niivõrd kõrge, et ettevõte ei suuda enam Euroopas siseseltki konkureerida, rääkimata siis veel väljaspool Euroopat Ehm, niisiis, eh, ma olen härra Petersoniga nõus, et eh, me peaksime pöörama tähelepanu ka Energialiidu temaatikale ja sellele, kuidas Euroopa Liit ise saaks eh, pikemas perspektiivis, sest nagu ütlevad ka Hispaania ettevõtted, nad tahavad teada, milline on megavati hind tulevikus. nii et, et selles valdkonnas on vaja rohkemat selgust, nii et mul on üks minut veel järel, see on väga hea. niisiis, nende turgude asjakohasus äh, Äh, siia võiks võib-olla lisada äh, ka selle poliitika nähtavuse või arusaadavuse. Äh, Euroopa peaks siiski rajanema tööstussektoril. meil ei ole vaja seda, et üks ettevõte või üks riik domineerib teise üle, aga rääkigem asjast ausalt. vaadake, mis toimub Hiinas. Hiina on täna meie tööstusettevõtete peamine konkurent tegemist on ühe riigi tahtega, poliitilise tahtega domineerida teiste üle. Äh, me teame, et äh, äh, Hiina toodete taga on avalikkuse jõud, mis aitavad nendel toodetel tulla Euroopa turule, nii et, et minu raporti ja minu töödokumendi mõte on äh, selles osa on selline, et me soovime kõik, et me taha, et meil Euroopas oleks tugev äh, tööstussektor ja me tahame näidata, et on võimalik omada jõulist tööstussektorit, austades keskkonnanorme, rahvatervishoiu äh, norme ja ma tahaksin nõustuda härra Šadõga, et et äh, investeeringud äh, keskkonnasõbralikesse äh, energiasse aitavad kaasa ja tulevikus suurendavad ka meie tööstuse konkurentsivõimet, aitäh! aitäh, aitäh mitte üksnes selle töödokumendi eest, mis meie kõigi jaoks on väga oluline, aga ka sellise suurepärase kirgliku lähenemise eest, see meile meeldib, meil on sellist lähenemist vaja ning te valmistate siis ette äh, raporti eelnõu ja tahaksin teile meelde tuletada, et lehekülgede arv on piiratud. Teil ilmselt ei ole kerge seda ülesannet täita, aga te peate selleks siiski valmis olema ning äh, me vaatame seda raporti eelnõud läbi viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal juunil äh, see tähendab siis, et kahe kuu pärast peaaegu ja nüüd läheme siis viimase päevakorrapunkti juurde meie tänahommikusel koosolekul, see on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve mandaat kolmepoolseteks läbirääkimisteks ja Anneleen van Posselt on meie raportöör. esimees vabandab, et ta tõenäoliselt hääldas raportööri nime valesti ning meie raportöör on ECR fraktsioonist ja tahaksin kõigile komisjoni liikmetele meelde tuletada, et meie arvamuse eesmärk kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve läbirääkimiste mandaadi üle on väljendada eh, meie komisjoni poliitilisi prioriteete järgmise aasta eelarves, nii et tegemist on väga olulise teemaga. ja nüüd eh, lugupeetud raportöör, palun tehke sissejuhatus. aitäh, et te andsite mulle võimaluse sõna võtta ja te hääldate minu nime täiesti õigesti. kallid kolleegid, härra esimees, te kõik olete saanud minu arvamuse eelnõu, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, nii nagu härra esimees ütles, tegemist on väga tähtsa küsimusega meil oli väga tihe ajakava, mistõttu ei olnud võimalik seda dokumenti kõikidesse keeltesse tõlkida. minu arvates on tähtis pann-, keskenduda siin prioriteetsetele küsimustele. tegemist on kõigest eelnõuga, kallid kolleegid, härra esimees katkestab, palun ärge jutustage siin ruumis proua Toia, proua Toia If I may ask you just to sit down and... istuge palun maha ja palun, meie raportöör saab jätkata. aitäh, härra esimees. Hollandi keeles öeldakse, et neid, kellel pole kohal, neil pole õigus tahtsin öelda, et see dokument on kõigest Äh, esimene kava, ootan teie muudatusettepanekuid ja muudatusettepanek on kahekümne esimesel mail, sekretäriaat pani selle niimoodi paika. vaadakem nüüd lühidalt seda dokumenti, minu arvates kõik tähtsad küsimused äh, on siin välja toodud ja me keskendume siin just programm Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise rahastu peale ning samamoodi ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamise peale. Euroopa Parlament on juba aastaid nendest programmidest rääkinud ja öelnud, et need programmid on lisandväärtusega ja nendega on võimalik meie pikaajalisi eesmärke saavutada. Euroopa strateegiliste investeeringute fondi puhul on tähtis, et nad neid kõiki tähtsaid programme, mis on ette nähtud, ka tõesti rahastaksid. ja tõendeid on meil juba selle kohta, nimelt et need esimesed programmid, mida tahetakse kinnitada EFSI raames, on tõesti paljulubavad. ja tõesti Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise rahastusprogrammide puhul on sama äh, tähtis see, et rahastamise tase säiliks EFSI ja Horisont kaks tuhat kahekümne puhul parlament on öelnud, et me ei taha, et hakatakse nüüd kõiki eelarveridasid üle vaatama on täiesti selge, et teatud programmid hästi ei toimi ja parlament peab siis saama ka õiguse sekkuda, sellepärast et parlamentil on tegelikult see pädevus lepingutega ette nähtud ja me peaksime seda pädevust kasutama siis äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on teatud eelarveread, mis on komisjon sisse viinud äh, erandkordadeks. mina leian, et need eelarved, äh, read väärivad kritiseerimist ja loodan, et kolleegid on ka kriitilised siis järgmine punkt, kus ma ütlen, et kui on lisarahastust ja toetusi nähtud ette, siis tuleb ka nende eh, maksmist kontrollida. me teame, et meil on üha rohkem maksmata arveid just ettevõtete ja VKE-de jaoks toob see endaga kaasa suuri probleeme, kui komisjon oma arveid ei maksa nagu te teate, tegemist on programmidega, mis komisjon on heaks kiitnud ja seega ettevõivad peaksid saama arvestada sellega, et komisjon kui partner peab oma kohustustest ka kinni. siis siin arvamuses on välja toodud kolm valdkonda, mis järgnevatel aastatel Euroopa poliitikas väga tähtsat rolli mängivad. esiteks parem õigusloome sellest on siin parlamendis ka juba väga palju räägitud me peame tõesti vaatama ka selle peale, et meie poliitikad oleksid realistlikud ja kohandatavad. ja sellepärast on tähtis, et kui Euroopa Liit toet-, töötab välja poliitikaid, siis et need poliitikad tuleksid ka programmides välja. Need kolm prioriteeti, millest ma siin räägin, on energiatõhusus, teiseks äh, interkonnektorid ehk siis liikmesriikide vahelised võrkude vahelised ühendused ja kolmandaks äh, ringmajandus. tahtsin öelda, et Euroopa Komisjoni ettepanekus peaksid just need valdkonnad erilist tähelepanu saama. nagu öeldud, tegemist on esimese eelnõuga, mustandiga, ootan juba teie muudatusettepanekuid äh, selleks, et me leiaksime siis tõesti kompromissid, mida saavad ka kõik fraktsioonid toetada, aitäh um,! Uh, that's... aitäh! nüüd aitäh, et te tutvustasite meie seisukohta, seda, mida ITRE arvab järgmise aasta ees Euroopa Liidu üldeelarvest. meie poliitiline lähenemine on väga oluline ja nüüd würd... härra Kair, aitäh, härra esimees, ma teeksin paar ettepanekut, olles eelarvekomisjoni liige ja ka äh, tööstuskomisjoni asendusliige. esimene märkus puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi. on täiesti selge, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve mängib tähtsat rolli Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rahastamisel, sest meil on vaja ka tagatisfondi jaoks EFSI puhul leida vahendeid siin kojas on aga väga vastuoluline see, kuidas seda rahastust tagada. ja just siin komisjonis minu arvates täiesti õigustatult leiab, leitakse, et Horisont kaks tuhat kahtekümmend tuleb kaitsta. aga selle arutelu puhul peaksime me mõtlema veel ka järgmisele. nimelt, mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisega on suur osa eelarvevahendeid juba eesmärgipäraselt paika pandud. nii et liikmesriigid teavad päris täpselt, äh, kui palju nad peavad Euroopa Liidu eelarvesse maksma ja kui palju neil oodata tagasimakseid Euroopa Liidu eelarvest tõukefondide kaudu, ühtekuuluvusfondi kaudu ja ka ühise põllumajanduspoliitika kaudu. see tähendab, et Euroopa Komisjon kahjuks saab ainult väga vähe mänguruumi vahendite eelarveridadelt ümbertõstmiseks ja suur osa nendest vabadest vahenditest ei ole nii-öelda liikmesriikide äh, maksetega seotud. see tähendab seda, et kui parlament nüüd soovib, et me leiaksime veel ka lisavahendeid, siis me tegelikult äh, teeme mitmeaastase finantsraamistiku äh, küsimused uuesti lahtiseks ja see toob endaga kaasa väga pikad äh, läbirääkimised, eks igaüks oma fantaasiaga saab ette äh, äh kujutada, kui kaua see läheb ja kallid kolleegid, kui ma teid segan, siis ma lähen siit minema jah, meil on siin probleem, meil ei ole väga palju vabu vahendeid. see tähendab seda, et siin tõesti oleks mõistlik vaadata, millistes valdkondades meil on vahendid juba olemas ja Horisont kaks tuhat kahekümnes tõesti on meil teatud punktides see niimoodi. ehk et kus on meil vahendeid Horisont kahe tuhande kahekümnenda Eh, programmis kirjas, mis on tegelikult ette nähtud just erakapitali toetamiseks eh, teadus- ja arengutöös, nii nagu see on ka EFSiga ette nähtud. siin tuleks topeltrahastamist vähendada, siin ei oleks võimalik saavutada lisandväärtust ja ma tõesti paluks et see komisjon siin tõesti ei lähtuks eelarvamustest ja saaks vaadata tõesti vägagi erapooletult, kas äkki Horisont kaks tuhat kahekümnes on juba mingid vahendid olemas, mida siis hakatakse EFSiga paralleelselt rahastama. siin on meil tõesti võimalus vabu vahendeid leida. ma tõesti toetan seda komisjoni, kui ta ütleb, et Horisont kaks tuhat kahtekümmend tuleb kaitsta. see on täiesti õige, meil on vaja alusuuringuid, meil on ka tulevikus vaja äh, uuringuid, mis lähtuvad tööstuse vajadustest, aga ma hoiatan selle eest, et me praegusel hetkel lihtsalt ajame sõrad vastu ja ütleme, et Horisont kaks tuhat kahtekümmend ei tohi üleüldse puudutada siis kui me vaatame üleüldiselt Euroopa Liidu eelarvet, siis ma kardan, et see seisukoht ei jää püsima ma muidugi sooviksin, et see konstruktsioon jääks püsima, aga me teame, et igasugune ümberjaotamine on ülikeeruline ja väga-väga pikaline protsess teiseks ametid. tegemist on jällegi sellise refleksiga, et igaüks, kes Euroopa Liitu teab ja küsib, et kus saaks äh, säästa, siis öeldakse kõigepealt, et ametid. jah, tõesti, meil on neid väga palju, tõesti ainult spetsialistid üleüldiselt oskavad kõiki neid ka üles lugeda ja ka täpselt öelda, mis on nende tegevusvaldkonnad aga kolmandaks, need ametid on loodud täiesti põhjendatult ja need ametid, kallid kolleegid, on praegusel hetkel sattunud just komisjoni poolelt väga suure surve alla. Nad ei pea mitte ainult viieprotsendiliselt äh, personalikulusid vähendama, nii nagu institutsioonide vahelises lepingus kirjas, vaid komisjon äh, nõuab äh, ametilt, et nad ka veel lisaks äh, sellele laseksid inimesi lahti ja mina olen raportöör äh, eelarvekomisjonis ja ametid kogu aeg üritavad mulle selgeks teha, kui raske on nende olukord on niigi ja ma julgustan neid ja see oleks ka minu palve raportöörile, et rääkige oma nii-öelda emakomisjonidega Euroopa Parlamendis, sest ainult äh, need komisjonid oskavad täpselt hinnata, kui tähtis on ametite töö, nagu näiteks pereki töö et kui tähtis on nende ametite töö ka vastava komisjoni äh, töö toetamiseks, nii et äh, selles mõttes oleks meie nende ametite äh, töö lihtsustamiseks väga hea see, kui me ütleksime, kui palju need ametid meie tööd äh, aitavad ja kui raske on nende ametite olukord, sest ainult niimoodi saame me avaldada survet komisjonile selleks, et nad muudaksid oma poliitikat äh, värbamispoliitika muutmisel siis nii et tõesti äh, olen valmis koostööd tegema, minu jaoks oli väga tähtis need küsimused välja tuua, sellepärast et tööstuskomisjon oma eriala äh, oskuste ja teadmistega saab siin väga palju ka arutellu kaasa äh, panustada. aitäh, kolleeg, nende märkuste eest, need on meie komisjoni jaoks väga olulised. mul on väga hea meel, et teie eelarvekomisjoni täisliikmena Äh, suudate esindada ka ITRE komisjoni poliitilist lähenemist ja poliitilisi prioriteete ning teie märkus strateegiliste investeeringute fondi ja selle rahastamise kohta ja ka Horisont kaks tuhat kahekümne kohta on meie jaoks samuti väga olulised. aitäh ja komisjoni nimel. Somebody here? No. Nobody? No. Okay komisjoni poole pealt ei ole kedagi kohal, aga ma saan aru, et meil enda poolt on komi-, äh, komisjonile üht-teist edastada ja kindlasti äh, raporti eelnõu tuleks komisjonile saata niipea kui võimalik. niisiis, äh, ma saadan komisjonile siis kirja meie väga olulistest aruteludest. ja tahaksin teile veel kord meelde tuletada, et muudatuste esitamise tähtaeg on kakskümmend üks mai kell kaksteist ja orienteeruvate ettepanekute esitamine pilootprojektide osas on kolmas juuni, täpselt samuti kell kaksteist. tegemist on väga olulise arvamuse eelnõuga ja peaksime sellesse suhtuma väga tõsiselt. proua raportöör, kas te soovite arutelu lõpuks veel midagi öelda? Ähm, äh, võib-olla hästi lühidalt. kuna siin ei olnud väga palju kommentaare, jah, isegi kui need kommentaarid olid äh, väga head, mulle torkas silma, et äh, sotsiaaldemok-, demokraadid soovivad ust lahti hoida selleks, et Horisont kaks tuhat kahtekümmend kasutada ka EFSI rahastamiseks, mis minu jaoks on midagi täiesti uut, nii et tahtsin selle lihtsalt välja öelda. Um, uh, dear, dear colleagues. Äh, lugupeetud kolleegid, ma saan aru, et muudatusettepanekuid muudatusettepanek on väga hea võimalus ITRE komisjonis sõna võtta, nii et, et me peame paar nädalat ära ootama, kuni need muudatusettepanekud tulevad. ja nüüd peaksime lõpetama siis oma täna hommikuse koosoleku. ei siiski. jah, see oli ikkagi meie viimane päevakorrapunkt. ja kohtume jällegi äh, kolme tunni pärast, äh, kell kolm pärastlõunal, aitäh!